So colleagues, I think we can. niisiis, kolleegid. ma arvan, et võime nüüd alustada oma pärastlõunase koosoleku osaga, meil saab olema ühine arutelu kahe delegeeritud õigusakti teemal ja lihtsalt selleks, et tuletada teile meelde natuke tausta meie tänase mõtete vahetuse kohta pärast tehnilist kohtumist poliitiliste nõunike ja komisjoniga, mis toimus üheteistkümnendal novembril, teeb meile täna ettekande härra Olivier Onidi, kes on DG Home asedirektor ning ta tutvustab meile kahte delegeeritud akti. üks puudutab sisejulgeolekufondi äh, piiride ja viisa teemal ning teine on seotud äh, varjupaiga, rände ja integratsioonifondi AMIF-iga komisjon võttis mõlemad äh, aktid vastu käesoleva aasta viieteistkümnendal oktoobril ning äh, vastuväidete esitamiseks on kaks kahekuune tähtaeg. Need kaks delegeeritud akti on vastu võetud pärast seda, kui parlament äh, avaldas vastuseisu viimasel ametiajal kahe sarnase akti vastu. mis puudutab sisejulgeoleku fondi delegeeritud määrust, Äh, siis äh, sellesse määrusesse on kaasatud uus konkreetne tegevus ehk siis piirikontrolli tegevused, näiteks piirikontrollid äh, ning piiri jälgimismeetmed piirkondades, kus on väga suur või ebaproportsionaalselt suur rändesurve või mõlemad ning see hõlmab ka tegevusi kriisikolletes ning tuge piirihaldustegevustele kolmandates riikides mis puudutab Amifi delegeeritud määrust, siis selles on äh, sisse toodud äh, uus konkreetne tegevus, mis on eelkõige seatud äh, vastuvõtu ning majutuse kinnipidamiskeskustega, mis on mõeldud rahvusvahelise kaitse taotlejatele või ebaseaduslikult saabunud rändajatele, kes viibivad liikmesriikides, kus on kõrge või ebaproportsionaalne rändesurve. mis siis toimus? tundub, et parlamenti ei teavitatud nende kahe uue äh, delegeeritud määruse koostamisest. mitu äh, fraktsiooni, äh, sealhulgas sotsiaaldemokraadid, kuue rohelised ja Renew taotlesid, et libekomisjoni teavitatakse delegeeritud aktide taustast ning põhilistest elementidest ning ka otsuste vastuvõtmise protsessist. pärast seda tunnistas komisjon kirjalikult, et tõepoolest parlamenti ei olnud teavitatud delegeeritud aktide protsessist ning komisjon kahetses, et nii juhtus. libekomisjon tervitab äh, komisjoni osalemist käesolevas mõttevahetuses ning on hea, et komisjon tunnustas oma probleemi. sellegipoolest pean rõhutama, et äh, vastava informatsiooni puudumine delegeeritud määruste koostamise kohta eelkõige äh, määruse projekti ja muude kaasatud dokumentide mitteedastamine on vastuolus Euroopa Parlamendi õigusega saada informatsiooni delegeeritud õigusaktide kohta, mis on kehtestatud institutsioonidevahelises kokkuleppes parema õigusloome kohta. ning äh, antud õigusakt ütleb, et selle kohaselt on parlamendil ja nõukogul õigus saada kõik dokumendid samal ajal, kui liikmesriikide eksperdid need saavad lisaks ohustab see ka Euroopa Parlamendi järelevalveõigust, mida parlament teostab delegeeritud õigusaktide üle ning see võib äh, kaasa tuua vastuväidete esitamise tähtaja pikendamise selleks, et Euroopa Parlamendil oleks piisavalt aega seda õigust nõuetekohaselt teostada. meeldetuletuseks ütlen ka, et need kaks delegeeritud akti on seotud eelmise kahe delegeeritud aktiga AMIF-i ja sisejulgeolekufondi teemal, mille osas parlament täiskogul äh, otsustas äh, vastu eelmisel ametiajal, eelkõige seetõttu, et äh, aktides oli mainitud kontrollitud keskuseid, millele ei ole Euroopa Liidu õigusaktides õiguslikku alust ning ei olnud ka täpsemalt määratletud, mis need kontrollitud keskused on. olles teile rääkinud nüüd ära selle taustaloo, annan sõna meie kogenud kõnelejale, härra Olivier Onidile, kes, nagu ma ütlesin, on DG Home äh, asedirektor. niisiis, härra Onidi, annan teile sõna, ütleme kümneks minutiks. aitäh, proua Sippel, et äh, andsite mulle võimaluse tulla ja selgitada nende ettepanekute põhjuseid aga tänan ka selle väga põhjaliku sissejuhatuse eest tahan öelda, et äh, võtan arvesse neid vigu, mis me oleme teinud ning tahan nende eest vabandada. meil on äh, huvi selle vastu, et teid teavitatakse nii vara kui võimalik protsessi käigus. meie ajakava on väga äh, tihe, seega me peame tegema järelevalvet nende õigusaktide üle, teie peate tegema järelevalvet ning see on meile meeldetuletuseks Need kaks äh, määrust on teie ette toodud täna, sest kahjuks eelmise ametiaja lõpus pidite te tagasi lükkama kaks väga sarnast õigusakti, mis sisaldasid seda kahetsusväärset kontrollkeskuse control center mõistet tõepoolest oli see teie poolt äh, õige otsus. Need keskused ei ole enam meie põhiline probleem. Neil on järgnenud uued sündmused, kahjuks on järgnenud neile muud sündmused ning me oleme äh, nüüd teistsuguse suuna võtnud. miks on tehtud ettepanek need kaks delegeeritud õigusakti vastu võtta? me hakkame jõudma finantsperioodi lõppu ning meil on veel olemas äh, kättesaadav rahastus mida saame kasutada. ja kahjuks on meil hulk liikmesriike, kes vajavad täiendavat abi. täiendavat abi eelkõige selle jaoks, et pakkuda paremaid vastuvõtukeskuseid, aga täiendavat abi ka selle jaoks, et ette valmistuda ning toime tulla suurema survega piiridel meil on erinevaid viise, mida me tavaliselt äh, saame kasutada selle äh, täiendava finantsabi andmiseks. aga me oleme ettepanekud teinud äh, nende delegeeritud määrustes et see on kõige nõuetekohasem, läbipaistvam ja puhtam viis, kuidas edasi liikuda. meil on kaks varianti, me võime kasutada hädaabifonde, aga me oleme juba hädaabifondide ulatust eh, liiga palju laiendanud, seega me peame nüüd käituma distsiplineeritult ning üritama piirduda hädaolukorra fondide kasutamisega olukorraks, kui, juhtudeks, kui tõepoolest meil on tegemist hädaolukorraga ning on väga vähe aega rahastust eh, korraldada. teine võimalus oleks eh, põhimõtteliselt üle vaadata riiklikud vahendid. aga see oleks äärmiselt aeganõudev, sellepärast et see annaks kõikidele liikmesriikidele võimaluse esitada nõudmise ning ei võimaldaks meil äh, jääda selle sihipärase toetuse juurde, mis, mis on see, mida me soovime, sihipärane toetus vastuvõtukeskustele ning teatud piiride haldamine. Need on äh, kaks prioriteetset valdkonda äh, loomulikult me kuulasime ära parlamendi seisukoha eelmises olukorras ning Control Center, kontrollitud keskused enam tekstis äh, ei esine. ning me jääme põhimõtteliselt sekkumise juurde, see on seotud äh, vastuvõtukeskuste ning piirihaldusega, suur aitäh! suur aitäh, härra Onidi! tavaliselt äh, kuulaksime ära kõigepealt koordinaatorite küsimused ja seejärel teiste liikmete küsimused. ma ei näe siin mitte kedagi Rahvaparteist. seega järgmiseks nimekirjas on sotsiaaldemokraatide koordinaator, kelleks on Birgit Sippel. aga enne äh, kui äh, seda teeme, siis võtame ette veel ühe koordinaatori, kes ruumis on kohal ning selleks on meie kolleeg Tiineke Strik palun. aitäh, esinaine ja suur aitäh ka komisjonile selle äh, delegeeritud määruste tutvustuse eest. tegelikult oli meil kahtlusi selle kontrollitud keskuse mõiste osas. aga nüüd me räägime Horvaatia toetamisest piirihalduse valdkonnas sisejulgeolekufondist ning ka Bulgaaria toetamisest ning Amefi süsteemi kaudu ka Kreeka toetamist, kui asi puudutab vastuvõtukeskuseid. meil on ettepanekuid mõlema äh, määruse ettepaneku kohta, sest nagu te teate, me oleme juba tõstnud, tõstatanud oma muresid selle kohta, mis toimub Horvaatia ja Bosnia piiril. väga palju on teateid tagasisaatmistest ning meie oleme kuulnud, et et need tegevused kohapeal muutuvad veelgi murettekitavamaks, selle asemel, et äh, probleemid väheneksid. jälgimismehhanismide teema tekitab ka palju küsimusi, kuidas see toimib, meil ei ole veel äh, järelevalvemehhanismi kohta tulemusi, see pole päris nii läbipaistev. ning seetõttu Liitu, me tahaksime veidi rohkem teada selle kohta, milliseid kriteeriume komisjon kohaldab, kui piirihalduse jaoks lisaraha antakse ning millises ulatuses võetakse arvesse äh, põhiõigusi ja õiguste teostamise võimalust. teine küsimus puudutab Amifit ja Kreekat. eile kuulsime Kreeka plaanidest äh, viia inimesed mandrialale ning ehitada suletud vastuvõtukeskused, mis on lihtsalt äh, metafoor või sünonüüm kinnipidamiskeskuste jaoks. seega mina tahaksin teada, kas need keskused saavad olema kooskõlas Euroopa Liidu varjupaiga aki ja põhiõigustega. ning küsimus siin seisneb ka selles, millises ulatuses, kui üldse, kulutatakse seda lisaraha kooskõlas Euroopa Liidu varjupaigaõigusega. vist alles kaks nädalat tagasi rääkisime Kreeka puudutavate õigusaktide ettepanekute kohta ning öeldi, et arutatakse endiselt, millised need kavandatavad õigusaktid on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. kas te võiksite meile rääkida hetkeolukorrast, kas meil on mingisugune kokkuvõttev analüüs selle kohta? mõned menetluslikumad küsimused ka, me tahaksime paluda nende delegeeritud aktide rakendamiseks ajapikendust, sest me tahame, et meil oleks veidi rohkem aega teostada järelevalvet ning äh, mõelda, kuidas nendega Euroopa Parlamendis tegeleda. suur aitäh! seal oli nüüd väga palju äh, märkusi ja küsimusi, tuleme selle juurde tagasi. võtame sotsiaaldemokraatide koordinaatori kõige lõpus ette siis äh, ja praegu härra Hõkk, teil on sõna kas me nimetame neid vastuvõtukeskusteks või millekski muuks, siis kas neid on alati hallanud liikmesriikide ametivõimud ja Euroopa Liidu organid, aga kui neid äh, haldavad liikmesriikide ametivõimud, nagu see praegu on, kas siis on mingisugused põhilised standardid, mille järgimist komisjon jälgib? Ühendkuningriigis on meil olnud laste kohtlemisega seoses täiesti skandaalsed, skandaalsed olukorrad, kus äh, laste eest ei hoolitsetud nõuete kohaselt. seega võib-olla oleks kasulik, kui meil oleks Euroopa tasandil mingisugune põhiline äh, võrdlusstandard, et lastel oleks näiteks juurdepääs koolivõimalusele. minu arvates on kõikidel äh, põgenikest lastel õigus kooliharidusele ning ka laste õiguste konventsioon ütleb, et Äh, neil on see õigus ja võimaluse korral peaksid nad käima tavakoolides koos teiste lastega, mis on parim viis integra-, integreeruda. sõltuvalt muidugi keeleküsimustest, vaimse tervise küsimustest ja muudest äh, sellistest tingimustest. kas on võimalik tagada, et äh, põgenikud ei oleks kodutud? suvel käisin Põhja-Prantsusmaal Calais piirkonnas, kus oli tuhandeid põgenikke. Pole mitte mingisuguseid korraldatud laagreid, nad magavad metsades, prügilate äärealadel, aga seda ei tohiks juhtuda. ma tahaksin teada, kas me saaksime Euroopas mingisuguseid standardeid kehtestada. ja nüüd küsimus, kas põgenikud peaksid saama teha tasustatud tööd? minu kodumaal on neil keelatud seda teha, sest see on täiesti täielik lollus, sest nad tahavad tööd teha. kohtusin põgenikuga Galeis, kes on kooliõpetaja, ta kõneleb viit keelt. ta võiks teha igasugust väärtuslikku tööd koolis. tahaksin komisjoni arvamust selle kohta ma tervitan komisjoni algatust, et nad tahavad äh, saja päeva jooksul luua uue varjupaiga ja rändepaketi, kas see on mingi täiesti uus asi või siin tuginetakse olemasolevatele süsteemidele? suur aitäh! meid on küll vähe, aga meil on küll tehniline päevakord ja minul on ka tehniline märkus selle kohta, mis meil siin toimub. seega võib-olla oleks võimalik teil vastata nendele küsimustele, mis on juba esitatud. vabandust, proua Teli, ma ei näinud, et te äh, kätt tõstsite. loomulikult te saate sõna. ma tean, et me oleme siin kahjuks praegu nurka surutud. mul on väga hea meel, et ma saan osaleda, aga ma olen ka kurb, sest minu meelest on see väga tõsine arutelu ning nagu te õigesti ütlesite, esinaine, siis nende kahe delegeeritud määruse äh, ümbervaatamine on parlamendi poolt juba tagasi lükatud ning jah, see control centers on välja jäetud. ja teie arvamus, et me ei peaks mures olema, on hämmastav, sellepärast et minu meelest me peaksime olema veelgi rohkem mures, arvestades seda, mis Kreekas eile aset leidis. sest põhimõtteliselt äh, seoses Amifi delegeeritud aktiga see räägib kahesajast miljonist eurost, mida täiendavalt kasutatakse ja me räägime seda, sellest kontekstis, kus komisjon otsustab kinnipidamiskeskused lahti jätta, on väga problemaatiline. me teame, millele seda raha kulutatakse, kui me loeme, mida Kreeka valitsus eile teatas. kui me lubame, et Euroopa Liidu maksumaksja raha kasutatakse kinnipidamiskeskuste rahastamiseks, siis see ei ole normaalne. Kreeka valitsus rääkis, et viis tuhat kuni kümme tuhat inimest paigutatakse ümber, mõned neist on maha jäetud saartel, kus kedagi ei ela, kas sellest saab Euroopa Guantanamo Bay, see on täiesti ennekuulmatu. see on äärmiselt oluline ning see on tegelikult vastuolus praeguse suunaga, et kinnipidamine on viimane abinõu mul on mõned küsimused ja ettepanekud. kõigepealt meie eesmärk on esitada vastusväide sellele delegeeritud aktile, teha seda kolmandal detsembril koordinaatorite koosolekul, me tahame, et komisjonid äh, jätaksid välja võimaluse rahastada kinnipidamiskeskuseid nende delegeeritud aktide kaudu ning äh, me taotleme koordinaatorite koos, pärast koordinaatorite koosolekut ka tähtaja pikendamist, et meie äh, koda saaks äh, oma järelevalveõigust teostada. lisaks taotleme kas äh, õigusteenistuse arvamust selle praeguse delegeeritud akti ja praeguse AMIF regulatsiooni, praeguse määruse kooskõla vahel, eelkõige mis puudutab artiklit kolmkümmend kaheksa meie meelest ei ole need tingimused praegu täidetud. esitame selle äh, tõepoolest ettepanekuga, nüüd sisejulgeolekufond, nagu ka mõned teised kõnelejad, valmistab meile tõsiselt muret see kuuskümmend kolm miljonit täiendavat raha, mida komisjoni sõnul äh, tehnilisel tasandil antakse äh, Bulgaariale ja Horvaatiale piirihalduseks, seda ei anta inimõiguste rikkumise jälgimiseks, mis nendel piiridel toimub, vaid piirihalduseks ja järelevalveks. taaskord, see on täiesti laastav, arvestades va-, seda, et vastuvaidlematult toimub Horvaatia piiril inimõiguste rikkumine. näiteks eelmisel nädalal aset leidnud sündmus, kus toimusid vägivaldsed tagasisaatmised ning tulistamine Horvaatia territooriumil asuvas kinnipidamiskeskuses ning võimaldada siin kolmandate riikide rahastamist, on täiesti lubamatu. me tahame, et oleksid äh, sees tingimuslikkused ja kriteeriumid, et äh, need piirikontrolli meetodid vastaksid põhiõigustele, enne kui antakse raha sellest rahastamisvahendist ning äh, arvestades järgmise nädala koordinaatorite kohtumist siis äh, komisjon peaks arvestama seda tähtaja pikendamist, mida me taotleme selleks, et oma järelevalve õigust teostada. Thank you very much, as already said, we are a little bit. aitäh, nagu öeldud, me natuke laiendame siin tehnilist äh, kohaldusala, aga enne kui annan nüüd sõna härra Oniidile, vaatan, kas keegi veel soovib sõna saada siiski mitte, nii et härra Oniidi, teie saate sõna, võib-olla lõpus teen veel ise tehnilisi märkuseid. Uh, aitäh, proua Sippel. saan aru, et huvitavad just need laiemad küsimused ja ma loodan, et selle uue komisjoni kolleegiumiga on teil ka võimalus varakult ka poliitilist arutelu selle küsimuse üle alustada siis uue voliniku ja asepresidendiga selle üle, et mida me saaksime siis teha ja kuidas raamistada seda migratsioonipaketti. praegu me kõik ootame seda arutelude algust. nüüd punktid, mis tõstatati. kõigepealt äh, võimalike liikmesriikide nimekiri mis siis saaksid äh, äh, seda rahastust, mis ette nähtud, see on natukene laiem, siin on kindlasti Kreeka olukorra pärast koha peal tuleb meil toetada Kreekat, mis äh, tõesti võtab vastu väga palju pagulasi, aga samamoodi ka Küpros, Bulgaaria, Malta, Hispaania ja isegi Prantsusmaa. nüüd sisejulgeolekufondi poole pealt äh, ma ei mõtle mitte ainult Horvaatiat, vaid ka Bulgaariat, äh, Hispaaniat ja Kreekat on välja toodud võimaliku lisarahastuse kandidaatidena siis küsimus selle kohta, kuidas raha kasutada selleks, et olukorda parandada. kõigepealt, äh, kui me äh, anname liikmesriikidele rahastust, siis seda selleks, et tingimusi parandada vastavalt äh, siis seadusandlusele ja sellele, mida siis lubab teha Euroopa Liidu õigusloomeline raamistik. nii et siin ei rahastata midagi, mis oleks illegaalne või mitte kooskõlas inimväärikusega, otse vastupidi. kahjuks on ikka veel tulnud ette olukordi, mis ei ole optimaalsed ja seepärast me tunneme ka vastutust just nende olukordade lahendamiseks ja toetada siis liikmesriike meil on üldine legis-, õigusloomeline raamistik ja te teate, et Äh, siin on ka muudetud ettepanekud äh, vastuvõtmise kohta. eelmise õigusloomise perioodi jooksul meil ei õnnestunud seda kahjuks vastu võtta, aga ma loodan, et me saame sellega edasi liikuda rändepaketi raames. kõike, mida rahastatakse Euroopa Liidu poolt, on kooskõlas seadusandlusega, me kontrollime seda viime läbi siis järelevalvet äh, läbi liikmesriikide ettepanekutele ja vaatame ka täpselt, kuidas projekte ellu viiakse. nii et meil on nii-öelda eraldi veel stiimul ja mõjutusvahend selleks, et tegeleda teatud küsimustega, kui meile jääb mulje või kui me näeme, et äh, on probleeme piirivalvega ja vastuvõtmisega. nüüd need vägivaldsed piirilt tagasisurumised. see hinnang, mis on antud uurimise põhjal, tõesti, see ei ole piisavalt läbipaistev ja ma loodan, et meil õnnestub saada lisainfot äh, ja olen valmis ka teile seda siis edastama, kui me saame teada täpselt, mis oli siis juurdluse tulemus teeme seda kooskõlas sõltumatu organisatsiooniga, UNHCR-iga. nimelt ÜRO pagulaste amet aitab meid selles töös ja anname ka lisaraha siis just selleks, et tagada, et kõike tehakse reeglite kohaselt. ja uurime siis ka neid probleeme Horvaatia piiril. nii et te näete, et sellel on pigem positiivne efekt, et see on nii-öelda stiimul liikmesriikidele pidada reeglitest kinni. küsimus Euroopa standardite kohta. jah, muidugi Euroopa Liidu õigusandlusega on äh, miinimumstandardid paika pandud. Äh, finantsvaldkonnas delegeeritud akte väga ei ole. on teatud standardid ja nõuded, mis me paneme piiri haldamisele ja ka vastuvõtukeskustele. ja seega ma saan ka siiski sisse viia veel nii-öelda lisakontrolli vahendi ja vaadata siis, kuidas kõige paremini korraldada pagulaste vastuvõtmist. ja ma tõesti loodan, et see aitab ka teisi ja võib-olla rändepaketi raames on võimalik seda kõike veel ka parandada. veel üks tähtis punkt äh, uue Kreeka seaduse kohta me ei ole lõpetanud praegusel hetkel hinnangut Kreeka uuele seadusele ja seda sellepärast, et praegusel hetkel oleme tihedalt ühenduses Kreeka ametivõimudega selleks, et juba eh, nii-öelda kaudselt parandada seda seadust. ja praegusel hetkel on tegemist nii-öelda mõttega, mitte veel lõpliku äh, Äh, seadusega, kus öeldakse, et oleksid sellised suletud vastuvõtukeskused. nii et me üritame seda kõike mõjutada ja oleme muidugi jällegi valmis tulema teie ette ja andma teile siis äh, infot ja esitama meie analüüsi. kaks kuud. jah, see on teie õigus, äh, kuid tõesti palun ärge mõelgem liiga kaua rahastamise öelda meil on äh, ajapiirangud ja me peame kasutama neid vahendeid järgmisel aastal, muidu läheb, lähevad need vahendid kaotsi. ja ärge vaadake seda rahastust kui nii-öelda preemiat liikmesriikidele äh, selle eest, et nad teevad midagi, mis ei ole kooskõlas meie õigusloomelise raamistikuga. see peaks olema lihtsalt äh, või pigem ikkagi stiimul paremaid tingimusi tagada vastuvõtukeskustele ja piiri paremini valvata. aitäh! suur tänu! ja nüüd saavad sõna koordinaatorid. sotsiaaldemokraatide koordinaator soovis teha üldisema ja tehnilisema märkuse, aga ma nägin ka, et kolleeg Avramnidis soovib sõna sekka öelda siin arutelul. nii et koordinaatorina tahaksin tõstatada ühe küsimuse. ma hindan väga härra Oniidi vastuseid, aga jällegi me näeme seda, kuidas ei peeta kinni headest koostöötavadest institutsioonide vahel ja elektrooniliste tõendite raportöörina näen seda ka kogu aeg meil on siin tõesti selline läbipaistvatud käitumist komisjoni poole pealt ja võib-olla peame seda tõest-, küsimust tõesti uue komisjoni kolleegiumiga lahendama. Äh, härra Oniidi tõi välja ka selle, et parlament tuleks võib-olla kaasata võimalikult vara. võib-olla oleks isegi hea vältida sellist olukorda, kus lõpus parlament saab kas öelda jah või ei delegeeritud õigusaktile võib-olla meile võiks juba saada öö, delegeeritud öö, õigusakti esimene versioon selleks, et me saaksime siis hoiatada komisjoni ja öelda, et meil on teatud kohtadega probleemi enne, probleeme enne, kui siis see võetakse komisjonis vastu. seda siis selleks, et me ei peaks seda tagasi lükkama, seda võib teha kohe või ka nüüd uue komisjoni ametiperioodi ajal nii palju siis menetlusliku poole peast ja härra Avramnitis soovis ka sõna saada, palun. jah, suur tänu, et mulle sõna andsite. mul, ma tegelikult isegi ei oota mitte vastust oma küsimusele ütlen lisaks sellele, mida me praegu kahelt kolleegilt kuulsime et me ei räägi ju siin mitte inimestest, kes lähevad maismaale. vaadake, siin on Levissa saar, see on äh, Google'i satelliidipilt, tegemist on lihtsalt suure kaljuga ja me nüüd kulutame äh, raha selleks, et sellele kaljule tehtaks äh, suletud vastuvõtukeskus ehk ehk uus Guantanamo vangilaager Euroopas. see on see, mille pakkus eile välja Kreeka valitsus. me tegime pressiteade selle kohta, esitame küsimuse komisjonile, anname kõigile sellest teada. see on tähtis, tahtsin seda uuesti välja tuua, aitäh Just thank, thank, thank you for, for, for this again. aitäh selle eest. me anname endast kõik selleks, et et rahastada juhul, kui te olete sellega nõus ja teeme seda vastavalt praegustele Euroopa Liidu õigusraamistikele, aga ka vastavalt siis nendele uutele ettepanekutele, mida on juba tehtud teiseks, proua Sippel ei olnud mitte mingeid kavasid äh, Euroopa Parlamendis sellest menetlusest välja tõrjuda. kahjuks eelmine kord tõesti äh, lükati meie ettepanek tagasi, sest me ei olnud piisavalt varakult parlamenti hoiatanud. nii et äh, ma siin ametlikult ei saa mingeid poliitilisi kohustusi võtta ja seda, et me esitleme teile juba varakult oma ettepanekuid, aga mina võin teile öelda nii palju, et anname teile pidevalt aru nende vahendite kasutamise kohta ja ka esitleme tulevikus äh, delegeeritud õiguset, õigusaktide ettepanekuid teile libekomisjoni ees võimalikult vara sest te olete ilmselgelt meie liitlane, selles valdkonnas te olete meie liitlane. okei okay,, at least I think that's a step. aitäh, see oli päris hea avaldus tuleviku kohta. ja nüüd, mis puudutab äh, sisulist poolt, siis tegemist on aruteludega, mis tõstatuvad kindlasti ka uue komisjoni jaoks, kui nad kavatsevad uue rändepaketi ettepaneku meile teha. ja eks me siis näe, kas uus komisjoni kolleegium juba arvestab kõiki nende punkt, kõikide nende punktidega. ma loodan, et nad seda teevad. et nad ei jaga seda tõesti mitte ainult liikmesriikidega, nii et loodame, et siin on selline uus algus. on tehtud ka ettepanekuid äh, nende delegeeritud õigusaktide menetlusliku poole kohta, sellega tegelema järgmisel koordinaatorite koosolekul detsembri alguses ja eriti mis puudutab äh, pikendamist, äh, tähtaeg on pikendatud viieteistkümnenda detsembrini, nii et me saame piisavalt varakult koordinaatorite koosoleku maha pidada ja arvestada siis nende taotlustega, mis siin täna tehti suur tänu kõikidele kolleegidele, kes osalesid arutelus. aitäh Olivier Onidile, et ta oli valmis täna meie ette tulema, selleks et vastata meie küsimustele ja selgitada, mis on nende ettepanekute taga. nüüd, kallid kolleegid, läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. suur tänu, härra Oniidi! Thank you.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 okay, colleagues, we... nii, kolleegid, oleme pisut ajas ette jõudnud, kolm minutikest. aga ma arvan, et parem on alustada järgmise päevakorrapunktiga. räägime siis täna Euroopa rändefoorumist, kohalikust, kohaliku tasandi seisukoht rändega seoses, tervitan siin poodium meie külalisi. mõned kolleegid, kes on siin kauem olnud, mäletavad, et sellest on saanud juba tava, et kutsume Euroopa Rändefoorumi juhatuse liikmeid siia, et tutvustada meile oma aruannet. Neil toimub äh, igal aastal kahepäevane kohtumine kodanikuühiskonna ja kohaliku omavalitsuse esindajatega, see on üks oluline osa meie tegevusest olukorra lahendamisega seoses ja seekord, kui ma õigesti aru olen saanud, on see foorum ja arutelu viinud kümne soovituse koostamiseni, mis on väga tore, rände ülemaailmselt juhtimiselt kohaliku juhtimiseni, kohaliku tasandi ametiasutuste ja kodanikuühiskonna roll rände haldamisel ning turvaliste ja seaduslike Euroopa Liidu sisenemise kanalite tagamisel oli tänase või selle viimase foorumi teema ja ja see on oluline meie seasega seotud erinevate teemade kontekstis, samuti äh, Äh, nüüd ka varjupaiga ning rändepaketi aruteluga seotud teema, mis on paraku jõudnud nõukogus tupikseisu. kohalike omavalitsuste ja kodanikuühiskonna roll on väga oluline ja me tahaksime nende kohalike omavalitsuste roll on oluline seoses rahastamisega tõeliste partnerlussuhetuste arendamisega varjupaiga ning rändemeetmete ning tegevuste kontekstis. Need arutelud on väga asjakohased ning ähm, rändefoorumit võib käsitleda samuti kui ühte konsulteerimisfaasi kodanikuühiskonna ning kohaliku tasandiga. kõigepealt tervitaksin siin proua Nicoletit äh, Eurocitisest, kes saab sõna viieks minutiks, palun. suur tänu, lugupeetud äh, esimees, suur tänu, et kutsusite meid siia, et tutvustada Euroopa Finandefoorumi viimast aruannet. üks väikene tutvustus ka minu poolt. minu nimi on Rossella Nicoletti, olen poliitika koordinaator Eurocities võrgustikus, me oleme suurte Euroopa linnade võrgustik. enne aga, kui hakkame tutvustama teile viienda rändefoorumi aruannet ning tulemusi, tutvustaksin ka meie foorumi peamist struktuuri ning eesmärki. mõned teie hulgast võib-olla teate, et esimene foorum selle korraldas Euroopa Majandus- ning Sotsiaalkomitee kahe tuhande viieteistkümnenda aasta jaanuaris, seda tehti koostöös Euroopa Komisjoniga põhimõtteliselt oli tegemist Euroopa Integratsioonifoorumi jätkuga. integratsioonifoorum toimus iga aasta, igal aastal kahe tuhande üheksandast kahe tuhande neljateistkümnenda aastani. Euroopa rändefoorum on platvorm, mis võimaldab arvamuste vahetust, nagu teiegi ütlesite, arvamuste vahetust kodanikuühiskonna ning Euroopa institutsioonide vahel rände, varjupaiga temaatika valdkonnas ning äh, see tuleb kokku, kogu vähemalt kord aastas äh, tulevad kokku kohalikud äh, piirkondlikud ametivõimud, liikmesriigid, Euroopa Liidu institutsioonid ja ennekõike kodanikuühiskonna esindajad. see on oluline võimalus kodanikuühiskonna organisatsioonidel mitte ainult riiklikul ja kohalikul tasandil, vaid ka Euroopa tasandil tutvustada oma seisukohti, juhtida tähelepanu nende muredele, sellele, mida saaks parandada seoses äh, Euroopa poliitilise tegevusega rändevaldkonnas. Euroopa rändefoorumi üldiseks eesmärgiks on ähm, parandada kooskõlastamist erinevate sidusrühmade vahel mitmetasandilise valitsemise kontekstis rändeküsimuses no mis on Foorumi peamised eesmärgid, nii nagu ma juba ütlesin, tegemist on platvormiga, mis võimaldab arvamuste vahetust, üheks peamiseks eesmärgiks on jagada teavet viimase poliitilise arengu kohta, aga samuti võtta vastu infot ning saada tagasisidet selle kohta, kuidas Euroopa tasandi Euroopa poliitiline tegevus, mida kohalikul tasandil, rohujuure tasandil, piirkondlikul, kohalikul tasandil ellu rakendatakse, toimib ning anda siis tagasisidet Euroopa poliitilisse planeerimisse. samuti see aitab meil paremini saada ettekujutust sellest, millised on kohapeal kodanikuühiskonna ning partnerorganisatsioonide väljakutsed ja probleemid, see aitab meil paremini toetada asjakohaseid organisatsioone, tööturu osapoole, pooli, Euroopa linnu, kes püüavad rändajate vajadusi arvesse võtta ja rahuldada. Euroopa rändefoorumil on oma sekretäriaat ja selle sekretäriaadi personaliks on Euroopa majandus- ning sotsiaalkomitee töötajaskond lisaks sekretariaadile on Euroopa rändefoorumil ka oma juhatus. mina olen üks valitud juhatuse liikmetest. juhatus tagab selle, et ähm, organisatsiooni struktuur oleks demokraatlik ja rändefoorumi juhatuse ülesandeks on korraldada foorumi kui sellise tööd, panna paika päevakord. juhatusse kuulub kuus liiget, üks esindaja Euroopa Komisjonist, Angela Cristia, üks liige Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteest, Kristjan Tervulescu, kes on ka täna siinkohal, ning kaks esindajat kodanikuühiskonna organisatsioonidest Euroopa tasandil, mina ise, Eurocitise esindaja ja, ja kolleeg Adem Kumbku, kes on UNITE Euroopa uue äh, riik, konföderatsiooni esindajana Ferrando Piage on rahvusvahelise kultuurikeskusest pärit kodanikuühiskonna esindaja. ja Dominic Kessan valiti sel aastal ka Itaaliast assotsiatsioonilt Interculturale Universo ridadest oluline on juhtida tähelepanu sellele, et kodanikuühiskonna liikmed juhatuses on juhatuses kaks aastat, siis lõpeb nende ametiaeg ning nad ei esinda oma organisatsiooni huve, nii nagu ka mina, vaid tegutseme kogu foorumi huvides Äh, suur tänu teile tähelepanu eest ja annan nüüd sõna kolleegidele. ja kuuleme ära kõigepealt, mida on öelda kõikidel meie külalistel. järgmisena saab sõna härra Kumku Uniteest, kes äh, räägib ka viis minutit. pean ütlema, et äh, see rändefoorum oli väga oluline, sellepärast et ametisse on asunud uus parlament, uus komisjon, aeg on raske väljakutsetest tulvil. rändeteema käsitlemine ei ole kerge ülesanne, aga kodanikuühiskonna organisatsiooni esindajana võideldes rändajate lõimimise eest leian ma, et äh, rändefoorum oli väga-väga-väga huvitav, sellepärast et esimest korda pärast seda, kui see foorum loodi kahe tuhande üheksandal aastal, on äh, see äh, valmistanud ette kümme soovitust, mida sooviksin täna teiega jagada. loodetavasti saame siis äh, libekomisjoniga sellest põhjalikult rääkida. soovitused on ametlikult saadetud kõikidele Euroopa Liidu institutsioonidele, tegemist on kodanikuühiskonna panu, panusega Euroopa strateegilise tegevuskava väljakujundamisse Euroopa tasandil selgitan lühidalt, milline menetlus sellele, nendele soovitustele eelnes. isegi selle rändefoorumi teema valiti demokraatliku konsulteerimise tulemusena kodanikuühiskonnaga. soovituste väljakujundamine ning valimine toimus viie paralleelse töörühma töö kaudu, kõik töörühmad tulid kokku kaks korda ja valisid kaks Äh, soovitust välja iga päev, kahepäevane äh, töö toimus ja kõigepealt siis äh, kohalike omavalitsuste roll rände haldamisega seoses, teine töörühm Euroopa seadusliku rändepoliitika tulevik, kolmandaks kodanikuühiskonna roll turvaliste kanalite loomisel humanitaarse ning kaitstud rände kontekstis, kolmandaks kodanikuühiskonna roll koostöö arendamisel Euroopa Liidu väliste riikidega rände haldamise küsimustes ja viies töörühm rände, rändajatele jõu andmine ja parem lõimepoliitika. Euroopa rändepoliitikas oli vaja paradigma muutust meie kehtestasime, keskendusime sellele, kui palju mitteintegreerimine ning äh, mittehaldamine välja meile maksma läheb äh, ja see, me tahtsime lõimimist näha võimaliku lahenemisega eri, lähene, lahendusena erinevatele väljakutsetele. nüüd tsiteeriksin neid kümmet soovitust. peamiseks eesmärgiks oli mitte tegutseda isoleerituna vaid äh, töötada välja kaasav poliitika ning äh, lähtuda sellest ka rakenduses. kaasamine oli siis äh, selle foorumi peamine juhtmõte. esimene töörühm globaalselt kohalikule tasandile rändega ja kohaliku tasandi roll rände haldamisel. kõi-, esimene soovitus ühtekuuluvus äh, ning Euroopa Liidu riiklikud fondide kasutamine äh, ning ühtekuuluvuse kohustuseks muut- ja integreerimise kohustuslik muutmine äh, sotsiaalühtekuuluvuspoliitikas võõrustaja riikides. teiseks, töötada välja institutsionaliseeritud mitmepoolsed platvormid kohalikul tasandil, kuhu on koondatud kohalikud ametivõimud, vabaühendused, rändeorganisatsioonid. kõigi, kogu selle eesmärgiks oleks tagada juurdepääsetav äh, ja äh, kaasav teenuste võrgustik, äh, kestlik kaasav kohalik ökosüsteem oleks selle eesmärgiks jällegi selliste saarte tekkimise vältimine, vaid tegutsemine koos, kooskõlastatult, see on selle soovituse peamine sõnum. kolmas soovitus on tuli teisest töörühmast ja hõlmas Euroopa seadusliku rändepoliitika tulevikku, tuleb luua struktureeritud menetlus vabaühenduste, kohalike ametivõimudega ning tööturu osapooltega konsulteerimiseks seadusliku rändega küsimustes. neljas soovitus, horisontaalne direktiiv äh, kõikide Euroopa Liidu kategooriate äh, ühtlustamine, see hõlmab ka äh, võrdset kohtlemist, Euroopa Liidu sisest liikumist ning perede taasühendamist. ja jällegi Euroopa Liidus on meil päris palju isoleeritud saari, me tahaksime süsteemi ühtlustada, selline oleks kodanikuühiskonna soovitus. viies soovitus on äh, kolmandalt, kolmandalt töörühmalt kodanikuühiskonna organisatsioonide roll, turvaliste äh, humanitaar- ning äh, kaitsekanalite loomine laiendada äh, perede taasühendamise programme kui ühte osa äh, täiendavatest äh, kanalitest kaitsele. kuuendaks, Euroopa Komisjon peaks võtma meetmeid selleks, et ühtlustada Euroopa Liidu riikide menetlusi, kes tervitavad rändajate lõimimisi, sõltumata sellest, kust millest migrandid pärit on ja millist teed pidi nad on tulnud. eriti tuleb arvesse võtta haavatavaid inimrühmi ning tuleb muuta rahastamisvahendid kättesaadavaks selle tegemiseks uues mitmeaastaseks uues mitmeaastases finantsraamistikus, seda tuleb teha kodanikuühiskonna organisatsioone ja rohujuure tasandi organisatsiooni ning kohalikke ametivõime toetades. seitsmes soovitus on pärit neljandast töörühmast Kodanikuühiskonna roll ja kõikide avaliku sektori äh, väliste organisatsioonide tegevus kolmandate riikidega äh, rändehaldusega seoses tugevdada äh, diaspora organisatsioonide ning kodanikuühiskonna rolle ning toetada nende pingutusi, et jagada teavet äh, ning äh, toetada ähm, päritoluriikidest rändajate integreerimist. selle, luua rändepoliitika rändajatele, aga koos rändajatega on selle soovitus samade kaheksas soovitus piirkond, toetada piirkondlikku pla-, platvormi ning aru, arvamuste vahetust, et äh, erapartnerlust ning mobiilsust soodustada. ja vii-, viienda töörühma soovitus äh, parem integratsiooni pool mm, poliitika ning rändajate toetamine, arendada kohalike ametivõimude vahelist äh, toetust selleks, et tagada juurdepääs inimõigustele kõigele ja üldiselt äh, toetada üht sotsiaalset ühtekuuluvust rände, rändajate vaatenurgast. ja viimane soovitus, toetada rohujuure tasandi organisatsioone, kes Nad toetavad haavatavate inimrühmadega, et sooliselt tundlikku poliitilist tegevust kõikidel tasanditel, valitsemistasanditel äh, mitmepoolselt äh, arendada. aitäh! suur tänu, härra Kumb-Kupp, pisut rohkem rääkisite kui viis minutit, aga sellest pole hullu, üldsegi pole hullu sellest. ma arvan, et äh, väga oluline oli kõik need soovitused ära kuulata ja meie edasises aruteluski on sellest kasu. nii et ärge muretsege selle pärast. viimasena saab sõna härra Kristjan Pirvulescu Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteest. Teil on ka umbes viis minutit sõna. suur tänu! ma sooviksin rääkida prantsuse keeles, kui prantsuse keeles te aru ei saa, siis pange kõrvaklapid pähe lugupeetud esimees, austatud libekomisjoni liikmed, mul on väga hea meel siin täna teile rääkida sellest rändefoorumist. nagu kolleeg Nicoletti juba ütles, alustasime oma tööd kodanikuühiskonnaga konsulteerimist üksteist aastat tagasi, kahe tuhande üheksandal aastal, siis korraldasime Euroopa Majandus- ja, ja Sotsiaalkomiteega esimese rände äh, foorumi ja siis kahe tuhande viieteistkümnendal aastal enne pagulaste kriisi alustasime siis äh, selle vormi, äh, selle foorumiga sellisel kujul praegu me tahtsime koostööd kodanikuühiskonnaga, kodanikuühiskonna organisatsioonidega, kes selles vallas tööd teevad. mis puudutab seda tehnilist külge, siis võib öelda, et me oleme rääkinud äh, arvamustest, võtnud vastuarvamusi äh, juba eelmisest sajandist alates ja alati oleme leidnud, et oluline ei ole mitte ainult korraldada avalikke kuulamisi, Euroopa võrgustikega, vaid korraldada selline Euroopa tasandi üldisem arutelu ning sellepärast oleme teinud, tegime komisjonile kahe tuhande kaheksandal aastal selle ettepaneku korraldada selline foorum ja kahe tuhande üheksandal aastal see ka ilmavalgust nägi. see on väga hea võimalus saada aru, mida arvab Euroopa kodanikuühiskond piirkondlikul tasandil ja riiklikul tasandil. me oleme alati esitanud oma soovitusi äh, komisjonile ja alati äh, oleme oodanud põhjalikumat lähenemist, äh, oleme jälginud asju Euroopa Parlamendis ja äh, paistab ka alati, et populistid võidavad alati. ja meil on, sellepärast oleme pidanud veel olulisemaks kodanikuühiskonna soovitustesse tähelepanelikku suhtumist korraldame järgmise foorumi juunikuus ning loodame, et kodanikuvabaduste komisjon ja Euroopa Parlament osalevad aktiivselt selle foorumi töös. eelmisel aastal olid valimised Euroopa tasandil tulemas, komisjoni koosseis vahetus ja kõik ei läinud täpselt nii, nagu oleks pidanud, aga ma loodan, et koos me töötame välja seisukohad rändeküsimustes, äh, sellepärast et praegusel hetkel äh, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees võib öelda, on äh, negatiivset suhtumist rändesse ja tegemist on erakorralise ressursiga Euroopa jaoks, rände, ränne on erakorraline ressurss, ränne ei ole Euroopa tuleviku perspektiividega vastuolus ja sellepärast ma loodan, et isegi äh, uue komisjoni koosseisuga oleme val-, saame koostööd teha selleks, et foorum kulgeks hästi. me ei tea veel, milline on järgmise aasta teema, sellepärast et detsembrikuus toimub konsulteerimine meie foorumi juhatuses, et asjad paika saada, mõned ettepanekud on küll juba tehtud, aga ühiselt siis lepime kokku, millise teemaga tegeletakse tulevikus ja meie partnerid komisjonis samuti muutuvad. aga igal juhul ma loodan, et foorumilt korrald-, foorumi korraldamine läheb hästi hästi ja me oleme just nimelt sellepärast ka valinud juunikuu, mitte aprilli nagu tavaliselt. kahe tuhande viieteistkümnendast aastast alates on muidu Foorum alati leidnud aset aprillikuus. ma leian, et tegemist on sellise foorumiga, mille potentsiaal on erakordne Euroopa institutsioonide jaoks ning loodan, et arutelu aitab meil ka laiemat pilti saada sellest, mis toimub you very much, and thanks once again to all our speakers today. I think the European Migration Forum aitäh ja aitäh ka meie kõnelejatele. Euroopa rändefoorum on meie töö jaoks väga oluline, eriti võttes arvesse kõiki neid teisi arutelusid, mis meil täna hommikul libekomisjonis toimusid ja kõiki neid emotsionaalseid avalikke arutelusid. Nende käigus me tihtipeale unustame ühe põhilise mõtte, mida te mainisite ütlen alustuseks, et ränne on alati toimunud nii Euroopa Liidu siseselt, aga ka Euroopa Liidu kodanikud liiguvad pidevalt teistesse maailma osadesse, et oma elu üles ehitada. seega võib-olla tõeline väljakutse ei ole mitte põgenike arv, vaid see, kuidas sellega toime tulla. Te ütlesite selgelt oma sissejuhatustes et heaks rändehalduseks on vaja kõiki, meil on vaja rahvusvahelist, kohalikku tasandit, ametivõime, vabaühendusi, üksikisikuid, nii meie kodanikke kui ka põgenikke, kes seda korraldaksid ning lisaks on vaja tagada äh, nende lõimumine, kes jäävad, et kõik saaksime sellest kasu. olen pärit Saksamaalt ning ma tean, et kui ma vaatan vanaaegset, vanamoelist telefoniraamatut, siis eh, jah, ma näen, et seal on eh, minu Saksa naaber, aga kui me vaatame ajalooliselt, siis see inimene tuli Saksamaale aastakümneid tagasi. seega võtame asjast eh, parima ning kogukondade esimese tasandi kogemus on see, mida me vajame. Nemad teavad, millised on need väljakutsed, aga võib-olla nad teavad ka neid lahendusi ja me liiga vähe keskendume äh, kogukondade äh, vahetule kogemusele. suur, taaskord suur aitäh teie ettekannete eest. ja nüüd vaatan meie liikmete poole, kes mitte ainult hea meelega ei kuula rändefoorumi järeldusi hea meelega, aga on ehk valmis ka küsimusi esitama sest vastasel juhul esitan mina küsimuse. kogu töö, mis te olete teinud töörühmades, aga võib-olla ka kohtumiste vahepeal ja võttes arvesse, et komisjon koostab uut rändepaketti, kus on erinevad elemendid, peame me paremini õppima toime tulema sissetuleva rändega siin on oma osa varjupaiga taotlejatel, aga võib-olla on vaja tugevdada ka seadusliku rände viise ja tööhõive võimalusi. meil on erinevaid võimalusi, paljud aga võib-olla ei tea, kuidas neid kasutada, milline see raamistik on. esimene küsimus on see, et kas te olete vana komisjoni ja uue komisjoniga mõtteid vahetanud, kas see mõttevahetus on plaanis ja kui seda ei ole veel toimunud, siis äkki teil on mingeid nõuandeid või ideid, mida te tahaksite komisjonile edastada? enne või pärast seda, kuidas te ise eelistate, paluksin ma ehk ka komisjoni, kui nad kohal on ja soovivad midagi lisada Foorumi teemal võib-olla tahaksite seda teha enne, kui panelistid sõna võtavad? ei, ei soovi. ei, praegu ei soovi sõna. seega võib-olla nad kuulavad meeleldi, millist nõu te oskate neile tuleviku töö kohta anda. kas teil on ehk täiendavat informatsiooni siis meile anda? võin väga kokkuvõtvalt öelda, et ma usun, et äh, Foorumi juhatus on väga hea koht arvamuste vahetuseks. kodanikuühiskonna esindajatena oleme komisjoni ja komiteega tegelenud ning me tunneme, et nad on meid kuulanud, nad on kuulanud meie soovitusi ja ettepanekuid ning ma ütleksin, et tõepoolest äh, soovituste lisamine raportitesse võiks olla hea alus mõttevahetuse tekitamiseks. ma olen kindel, et uue komisjoniga see saab toimuma, aga see oleks ka hea, et arutada uusi elemente, mis selles uues rändepaketis saavad olema. on hulk soovitusi ja märkusi, mis nagu, mis kolleegi sõnul väga hästi äh, võivad olla asjakohased ja meil on vaja ühtlustamist. me ei tohi töötada eraldatult, isoleeritult, vaid me peaksime leidma kõikehõlmava lahenduse äh, integreerimise tagamiseks. tuleb tagada koordineerimine, hea koostöö kodanikuühiskondade vahel linnade, sotsiaalpartnerite, kohalike valitsuste ja vabaühenduste vahel ning tõepoolest ka kodanikud. Nad äh, tahavad üha enam, et integratsiooni teema oleks sisse toodud laiemasse arutelusse, et sotsiaalne kaasatus ja sidusus oleksid ka teemadeks, aitäh! suur aitäh! tõsi ta on, et komisjon toetab ja aitab kaaskorraldada seda foorumit. kuigi see peaks olema ilmselge ja ma mõistsin seda ka teie vastusest, ma tahaksin ikkagi küsida komisjonilt, kas nad võiksid kinnitada, et see foorum on midagi, mis saab olema uue komisjoni tegevuskavas ja võib-olla saab toimuma ka mingisuguseid mõttevahetusi ja mis on järgmised punktid, mida komisjon tahaks sellel foorumil arutada? tere pärastlõunat. mina töötan DigiHome integratsiooniüksuses. suur aitäh, et olete korraldanud selle arutelu Foorumi teemal ja viienda rändefoorumi tulemuste kohta Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on võtnud kohustuse seda iga-aastast üritust korraldada, sest meie meelest see mõttevahetus on väga oluline. juba mitu aastat oleme seda koos korraldanud. sajad osalejad on rändefoorumil osalenud ning ma olin osa meeskonnast, kes korraldas viiendat rändefoorumit ning mul on hea meel, et ma olin sellest osa ning tagasiside oli väga positiivne, osalejad olid väga rahul, et oli selline koht arutelude pidamiseks. mitte lihtsalt see, et organisatsioonil on võimalik äh, vestelda komisjoniga, vaid seal on ka teised sidusrühmad, kellega on võimalik pidada ulatuslikku arutelu nendel keerukatel teemadel seega kindlasti me võtame kohustuse endale seda mõttevahetust edasi pidada, meie meelest on see väga oluline protsess. see on kooskõlas ka nende prioriteetidega, mis ametisse asuv president von der Leyen välja ütles. komisjon vastutab lõimimise, rände parema halduse eest ning see on komisjoni, uue komisjoni jaoks ühed, need on ühed olulisemad teemad see mõttevahetus on pidev, jätkuv protsess. neljas rändefoorum näiteks keskendus tööjõuturu lõimumisele migrantide jaoks. viiendal rändefoorumil keskenduti teistele teemadele, seega see on kestev protsess ning me kasutame ka tagasisidet selleks, et koostada tegevuskava lõimumise teemal ning kindlasti me analüüsime ka seda edasiste sammude võtmisel. järgmine ülesanne on korraldada kuues rändefoorum, praegu peame konsultatsioone teemade osas. tahame, et kodanikuühiskond tuleks meie juurde ning teeks ettepanekud teemade kohta välja pakutud teemad tuginevad ka aruteludele, mis toimusid viiendal foorumil ning need tuginevad ka uuringule, mille me viisime läbi viienda rändefoorumi osalejatega, et me saaksime teada, mis nende meelest oleks parem ja mida oleks huvitav arutada oleme nende arutelude osadena teinud ettepaneku lisada ka sotsiaalse kaasatuse ja integratsiooni teema üldisema lähenemisena. lisaks ka ohutud ja seaduslikud rändeteed ning täiendavad rändeteed on võimalikud teemad, suur aitäh! suur aitäh selle sõnavõtu eest! nüüd ma taha, näen, et kolleeg härra Krem soovib sõna. Euh, suur tänu, olen uus siin parlamendis ja jooksen koosolekute vahel ja ei saanud paraku kohal olla, kui, et kuulata teie sõnavõttu, aga mul on väga hea meel, et meil on siin äh, kohalikule tasandile oma koha, koht reserveeritud, mina ise olin linnapea kolmkümmend kilomeetrit Galeest Prantsusmaa põhjaosas ja meil oli kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Pariis suur äh, Süüria pagulaste voog ja riik ei saanud äh, piisavalt aidata, me pidime ise osalema äh, piirideta arstidega koos selleks, et laagrit luua nendele inimestele, kes tulid, nii et äh, ma leian, et kohalikul tasandil ja piirkondadel on äh, poliitilises otsustusprotsessis väga tähtis roll, samuti tuleb arvesse võtta seda, millised raskused on kohaliku tasandi poliitikutel, kui nad seisavad silmitsi selliste raskustega. linnapea on see, kes on esirindel ja samas linnapea samuti samasuguses olukorras ja tuleb olla siis kohaliku rahva ning vastuvõetud rahva vaheliseks sillaks, vahendajaks ja kõik otsused, mida on võetud, kõik poliitilised otsused, mis on langetatud, on suure tähelepanu silme all, kohalikud ametivõimud on kõigi silme all ja tuleb aidata seda tasandit, selleks on vaja esiteks äh, rahalisi vahendeid, ma pidin suures osas omal ajal võtma linna äh, eelarvest kõik need vahendid, äh, piirideta arstid aitasid samuti kaasa meil ei ole mingisuguseid vahendus, rahandusvahendeid, tol hetkel meil ei olnud, aga, aga vastutus jäi meie õlule. ja tõesti, nagu teie ütlesite, proua esimees, meil on vaja neid inimesi integreerida, selleks peavad aga kõik mängima oma rolli, kohalik tasanding, rahvas, riik, vabaühendused, kõik. ja Prantsusmaal ma lõin äh, vastuvõtvate territooriumite organisatsiooni, meid on nelikümmend, on piirkondi, väikseid külakesi, suuremaid linni, selleks, et just nimelt seda vastuvõttu edendada, et kohtuda nende inimestega, kes meie juurde tulevad, näidata, milline rikkus see on, ma leian, et see on väga oluline. ja eh, siis selleks veel, et aidata kohalikku tasandit, tuleb mõelda ka retoorikale ja keelekasutusele me võime kas äh, tekitada, üles puhuda hirme või tekkida, tekitada ähm, õhkkonda, mis on vastuvõttev ja külalislahke. ja äh, see kõik sõltub keelekasutusest, kaks miljonit inimest, kakssada inimest kui meid on viis miljonit inimest, siis kahesaja vastuvõtmine ei ole teab mis raske ülesanne ja mul on väga hea meel, et see foorum on loodud, kus kohalikud omavalitsused saavad ka oma seisukoha välja öelda, meil on ka ülemaailmne rändefoorum ja ka seal ma küsiksin, kas kohalik tasand saaks esindatud ning ka Genfis oma seisukoha välja öelda. mina ise tahaksin igal juhul kanda hoolt selle eest, et kohalikud ametivõimud oleksid igal juhul esindatud, aitäh. Thank you very much and maybe this was not a precise question but suur aitäh, kuigi see polnud võib-olla konkreetselt küsimus, siis see on hea täiendus sellele, mida eh, ehk Foorumil arutati. ma olen täielikult nõus sellega, et kogukondade ülesanne on väga-väga oluline. ma nõustun sellega ka Saksamaa vaatenurgast, et ilma kogukondadeta ja vabaühendustega oleks meil veelgi suurem probleem, kui meil kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja järgnevatel aastatel oli. ka parlament toetab minu meelest seda nägemust, et kohalikel kogukondadel on vaja sõna sekka öelda, aga me peame neid toetama eelarvest ja rahastusvahenditest aga minu meelest raha ei ole kõik. loomulikult on oluline, et meil oleksid äh, olemas vahendid, aga aidata tuleb ka sellega, et me hõlbustame neid protseduure, me teeme kõik, mis on võimalik äh, majutuse osas, aga ka selleks, et on olemas protseduurid inimeste lõimimiseks. seda tuleb teha kõikidel tasanditel. ma ei tea, kas te soovite midagi lisada või kui teie meelest äh, see on täpselt see, mida te olete Foorumil arutanud, siis jah, me ootame huviga järgmist Foorumit. ma usun, et kutsume teid või teisi esindajaid taas kord meie ette, et näha, kas äh, olukord on loodetavasti muutunud ja võib-olla saame uusi ideid. aitäh teile äh, selle aasta e-, eest ja edu teile edasise tööga ning vaatame, kuidas me saame parandada oma kogukondade olukorda. aitäh, et te olite siin, aitäh! kolleegid, meie järgmine päevakorrapunkt algab kell viisteist nelikümmend viis. nüüd on teil aega juua kohvi või hingata sõõmvärsket õhku aga tuletan meelde, et see ei ole meie tänase koosoleku lõpp. seega olete väga oodatud tagasi libekomisjoni kell viisteist nelikümmend viis, et arutada meie päevakorra järgmist punkti, aitäh!

Allora, colleghi, cari colleghi, buon pomeriggio. Eh, oggi sostituisco per questo punto. kolleegid, tere pärastlõunat. järgmiseks päevakorrapunktiks võtan mina, härra Lopes Aguilari, meie esimehe koha. mul on suur hea meel seda päevakorrapunkti tutvustada ning selleks on päevakorrapunkt number üheksa. see puudutab komisjoni teatist pealkirjaga Andmekaitse eeskirjad kui usaldused tagajad Euroopa Liidus ja väljaspool ning vaatame, milline on asjade seis. see teatis on osa üldisest andmekaitse äh, eeskirjade hindamisest. GDPR-i artikkel üheksakümmend seitse näeb ette, et et äh, isikuandmete kaitse üldmääruse toimimist tuleb hinnata maikuuks kaks tuhat kakskümmend ning Euroopa Parlamenti tuleb teavitada selle hindamise tulemustest. meil on äh, härra Oliver Mikael ning Brundicelli DigiJustice'ist. tervitan neid meie komisjonis ning nemad tutvustavad teile seda teatist ja edusamme, mida on selles äh, hindamisprotsessis tehtud. nüüd annaksin esimesena sõna härra Mikolile, et ta saaks meile teemat tutvustada. palun, teil on sõna. Thank you very much uh,, Mrs Chair and thank you for this. aitäh, proua esinaine ning aitäh selle võimaluse eest, et saame tutvustada teatist ning tööd, mis on meid viinud hindamise juurde, mida isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel üheksakümmend seitse ette näeb. teatis, mille me juulis avaldasime on osa äh, isikuandmete kaitse üldmääruse järelevalvemehhanismist, mille komisjon kehtestas enne õigusakti rakendamist ning äh, vahetult pärast rakendamist. selle teatise eesmärk oli äh, vaadata, kuidas rakendamine liikmesriikides on toimunud ning lisaks on anda sisendit ametlikku hindamisse mis praegu toimub ja mille me välja anname kahe tuhande kahekümnenda aasta maikuus. see teatis näitab ka, kui oluliseks komisjon peab äh, nõuetekohast äh, isikuandmete kaitse üldmääruse jõustamist ja kohaldamist. meil on hulk erinevaid allikaid, esmalt äh, kahepoolsed arutelud äh, riiklike asutustega riiklike seaduste rakendamise kohta. lisaks on meil äh, kontaktid sidusrühmadega ja ka GDPR-i statistikarühm, mis äh, hõlmab nii kodanikuühiskonda kui ka tööstussektorit. ning lisaks suhtleme ka andmekaitseasutustega ja edendame Andmekaitse Nõukogu tööd me oleme tahtnud äh, proovile panna kodanike teadmised äh, isikuandmete kaitse üldmääruse kohta. nüüd äh, väga põgusalt määruse rakendamisest, ainult üks liikmesriik ei ole veel riiklikke õigusakte vastu võtnud. teisalt on isikuandmete kaitse üldmäärust laiendatud ka Euroopa Vabakaubandus- vabakaubanduslepingu riikidele. see uus süsteem, mis isikuandmete kaitse üldmäärusega on kehtestatud, hakkab äh, tulemusi saavutama, see protsess võtab loomulikult aega. aga me näeme, et andmekaitseasutused võta, suhtuvad teemasse tõsiselt. Nad on hakanud äh, kasutama oma uusi pädevusi ning see ühtse kontaktpunkti äh, süsteem on kasutust leidnud. loomulikult äh, põhiline otsus, mida andmekaitse otsuse peavad vastu võtma, äh, seda endiselt, see on endiselt uurimine, mida andmekaitseasutused läbi viivad ning me loodame, et aasta lõpus või uue aasta alguses tehakse oluline otsus sellel teemal. mis on veel oluline, on tagada, et kodanikud teostaksid rohkem oma õigusi. isikuandmete kaitse üldmääruse puhul me näeme, kuidas inimesed soovivad rohkem saada juurdepääsu oma andmetele. me oleme näinud ka et valitsusvälised organisatsioonid või tarbijate organisatsioonid kasutavad ära võimalust, et neil, et et tegutsetakse suurte tehnoloogiaettevõtete vastu. see algas kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ning kestab veel edasi ning võib-olla näeme veel esindustegevusi sest äh, isikuandmete kaitse üldmäärus äh, mis äh, jääb selle rakendusdirektiivi alla. enne kui isikuandmete kaitse üldmäärus jõustus, nägime, et oli hulk ettevõtteid kes äh, ja loomulikult me oleme teadlikud sellest, et et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted tunnevad endiselt muret ja andmekaitseasutused peavad ka toetama neid, see on väga oluline, kui nemad peavad täitma üld määruse nõudeid ja meie oleme omalt poolt korraldanud teabekampaaniat, töötanud välja üllitisi ja nii edasi ja nii edasi. aga esimeseks kontaktpunktiks sidusrühmadega peaks siiski olema andmekaitseasutus ja selleks on terve rida erinevaid vahendeid, nagu näiteks käitumisjuhend on olemas, mis võib olla väga kasulik see erinevate sektorite jaoks, et tagada vastavust üldmäärusega, standardlepingu klauslid, millest me teame, veel räägime. ühesõnaga, on olemas erinevad vahendid andmekaitsega seoses, mida tuleks nüüd kasutada selleks, et toetada rakendust. aga mis on veel oluline, on ähm, hindamise seisukohast see asjaolu, et andmekaitse kui selline on üks osa üha äh, laiemast poliitilisest raamistikust, näiteks tervisevaldkonnas delikaatset tervist äh, puudutavad andmed äh, e, e-patsiendi dokumendid, teadusuuringute osas, energia osas on meil arukad mõõdikud ja nii edasi ja nii edasi oluline on Euroopa Liidu tasandil sellises kontekstis kanda hoolt selle eest, et andmekaitse üldmääruse põhimõtteid rakendatakse sektoripoliitilises tegevuses. nüüd me siis vaatame seda hindamist kahe tuhande kahekümnendal aastal ja ma arvan, et meie sõnum praegusel hetkel on järgmine. me ei taha seda läbivaatamist viia läbi nii, nagu et me tahaksime ilma, mille et me tahaksime ilma põhjenduseta, põhjalike argumenteeritud põhjendusteta taas avada seda laegast. praegu ei ole aeg küps selleks, et hakata rolle drastiliselt müütma. meil oleks vaja rohkem järjepidevust, ühtsust rakendusprotsessis. ja tõesti, selle poole me ka püüdleme. me kogume teavet nõukogult tõenäoliselt äh, on seda oodata järgmise aasta alguses. konsulteerime andmekaitseasutustega, sidusrühmadega ja sidusrühmadega. ja loomulikult me vaatame äh, ära ka parlamendi seisukohad, vaatame need läbi ning äh, integreerime kõik need erinevad elemendid oma hinnangusse. ja Bruno Äh, väga oluline rahvusvaheline osa, see jääb sinu ülesandeks, meie mudeli eksportimine kolmandatesse riikidesse. Sì, grazie, grazie, grazie dottor eh, Olivier e, e, e mi... suur tänu äh,, doktor Olivier. ja nüüd saab sõna härra Tšenkareli ma püüan siis lühidalt rääkida sellest rahvusvahelisest küljest tõesti seoses äh, meie andmekaitseraamistikuga. esimesed poolteist aastat äh, andmekaitse üldmääruse rakendamisest on möödunud, mida on sellest äh, õppida ja kuidas siis toimida selle hindamise puhul. andmekaitse osas on tuuled pöördunud ja teie hulgast mõned mäletavad, et kui me alustasime kogu seda protsessi, siis äh, väga sageli me kuulsime seda, et tegemist on Euroopa teemaga ja et privaatsus äh, on Euroopa mure, aga nii asjad enam ei ole. üle kogu maailma on riike väga erinevates maailma piirkondades, kus on aru saadud, et digitaalajastul oleme me kõik samasuguste ülesannetega silmitsi ning äh, me peame samamoodi ka võimalustest haarama. loomulikult suured skandaalid, äh, juhtumid andmete leketega on aidanud kaasa sellele liikumisele, kõik peavad sellest aru saama, aga asjaolu, et andmekaitset äh, puutakse, me pide-, peetakse nüüd isiku õiguseks ja andmete kuritarvitamise mõjust äh, kogu valimisprotsessile, demokraatia toimimisele on aru saadud, äh, era- ja isikuandmete puutumatus on ka majanduslikult oluline, kui me tahame, et meil on digitaalne majandus, mis toimib, nüüd saavad sellest aru kõik kogu maailmas. ja see pakub uusi võimalusi nii kaitsevallas isikuandmete kaitse vallas, äh, kui andmed liiguvad. üha rohkem on neid inimesi, kes ajakohastavad oma õigusraamistikku selles valdkonnas, nii et need muutuvad sarnaseks meie omadega ja siis on ka võimalused andmete liikumist kergendada nii kaubanduse valdkonnas, aga ka avaliku ja asutuste vahelises koostöös ning õiguskaitses meie siin komisjonis pärast äh, andmekaitse üldmääruse vastuvõtmist oleme teinud koostööd paljude rahvusvaheliste partneritega ning püüdnud edasi arendada seda ühtsust, äh, lähtudes põhipõhimõtetest. meil peab olema eraelu puudutavate isikuandmete puutumatus, äh, valitsemissüsteem, kus on sõltumatu reguleeriv asutus, andmekaitseasutus ning me olime juba kuulutanud välja oma päevakorra, oma tegevuskava kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal selle kohta, kuidas isikuandmeid kaitsta ka üleilmastuvas maailmas ning äh, sellest tegevuskavast lähtuvalt oleme me ka oma tööd teinud. me oleme uurinud võimalusi võtta vastu öö, äh, otsuseid koostöö kohta kolmandate riikidega ning öö, äh, meie töö on kandnud tulemusi, iseäranis mis puudutab piisavusotsust äh, Jaapani suhtes, äh, mis lõi kõige suurema vaba ning turvalise andmevoogude ala sarnaselt mõtlevate riikide vahel. Äh, tegemist on väga olulise partneriga muidugi. piisavusaruanded on meil olnud ka Koreaga ja võib-olla jõuame lõpule nendega järgmisel aastal Põhja-Koreaga. ja siis äh, piisavusläbirääkimised äh, äh, terve rea Ladina-Ameerika riikidega on tulemas. huvitavaks arenguks on ka see, et Aasia on liitumas selle, selle protsessiga, India, Indoneesia, Taiwan ja meie ida- ning läänepoolsed naabrid, Aafrika Aafrikas on tulemas tõeline digitaalne buumiajastu ja kõik see moderniseerimine, kaasajastamine võib kaasa tuua piisavusotsuseid tulevikus või teisi kokkuleppeid, mis võivad andmevooge soodustada kõike seda loomulikult meie kodanike hüvanguks ning meie ettevõtete hüvanguks. tegemist on selle olukorraga, kus tõesti kõik võidavad sellest arengust. aga samas lahend-, lahendused ei sobi alati ühtmoodi, me teeme koostööd Andmekaitse Nõukoguga ja teistega, et kasutada ära äh, rahvusvaheliste ülekannete vahendeid, mida andmekaitsemäärus võimaldab see hõlmab ka teisi vahendeid ähm, lisaks nendele piisavusotsustele, nõndanimetatud standardlepingu klauslid, mida kasutatakse ettevõtetes igapäevategevuses, äritegevuses, sertifitseerimise kontekstis näiteks. ja loomulikult jälgime me väga tähelepanelikult, millised kohtuasjad on käimas, millised kohtuotsused tulevad, Euroopa Kohtust on tulemas üks otsus ja see selgitab neid standardeid täpsemalt, mida tuleb rakendada, kui me neid andmeülekandemehhanisme rakendame. veel üks oluline aspekt meie tööst on kaubanduse suhted andmekaitsega. meil Euroopa Liidus on süsteem, mille eesmärgiks on tagada kõrgetasemeline kaitse ja samal ajal ka äh, mitte takistada andmete ülekandeid. selles mõttes äh, me oleme valmis tegelema ka digitaalse protektsionismiga, äh, kes arvab ja sellega, et ja, ja selline võltseesmärkidel andmete kaitsmine ei ole seotud andmekaitse kui sellisega. meil on see oma süsteem, äh, millest lähtume mitmepoolsetel läbirääkimistel, näiteks WTO läbirääkimistel e-kaubanduse valdkonnas tegemist on horisontaalsete sätetega, mis äh, välistavad täielikult protektsionistlikud meetmed, samas säilitades osapoolte regulatiivset autonoomiat isiku õiguste ja põhiõiguste kaitsel. loomulikult meie oleme seisukohal, et põhiõigusi, põhiõiguste ja inimõiguste üle ei saa läbirääkimisi pidada äh, ja seetõttu meil on vaja vastavat keelekasutust ja samas leiame, et selliseid lepinguid saab kasutada selleks, et võidelda selliste meetmete vastu, mis kasutavad andmekaitset ettekäändena, aga ei ole tegelikult neil midagi pistmist andmekaitse kui sellisega. ja komisjon äh, komisjoni seisukohad on väga olulised selles kontekstis ja näitavad, et erinevad instrumendid saavad teineteist täiendada aga meie viimane õppetund, meie viimane järeldus andmekaitse määruse toimimisest äh, on veel, et kui me, et konvergents on tõesti aset leidmas, äh, ühtsustumine paljudes teistes valdkondades on küll kõrvalekaldeid, kaldeid, kuid on tõesti valdkond, kus äh, ühe, ühtsus on tekkimas, see toob kasu meile, meie rahvusvahelistele partneritele, aga selles ühtsuses on puudu ühest äh, peatükist, koostöö peatükist äh, õiguskaitseasutuste vahel. suure andmekaitse rikkumise puhul äh, kus kannatavad äh, mõnikord isegi miljonid kodanikud erinevates äh, kohtualluvustes, äh, ei, ei ole meil sellist lähenemist ja pole mitte mingisugust see on täiesti arusaamatu, et näiteks Facebook Cambridge Analytica puhul ka näiteks Andmekaitse Ametivõimud ei tee nii palju koostööd, kui võiks teiste andmekaitseasutustega, kes uurivad samu asju. teistes äh, regulatiivvaldkondades on see koostöö olemas, nagu näiteks äh, konkurentsi äh, antitrust meetmete puhul ja kui me tahame, et rakendamine oleks tõhus, siis on see hädavajalik, mu kolleeg Olivier Mikol rääkis, kui oluline on tõhus jõustamine Euroopa Liidus ja asjad peavad ennekõike ikkagi ju kodus toimima et kui tegemist on selliste tähtsate rikkumistega, andmekaitse rikkumistega, siis on vaja suuremat koostööd õiguskaitsevaldkondades Euroopa Liidu ning kolmandate riikide järelevalveasutuste vahel ja meil on artikkel viiskümmend andmekaitsemäärusest, mis võimaldab meil edendada sellist koostööd ning seda välja arendada ning selle kallal kindlasti teeme lähikuudel tööd. ning lõpetuseks. komisjoni hinnangu ähm, välismõõde, me keskendume ühele asjaolule, nimelt piisavusotsused mis on vastu võetud eelmise raamistiku alusel, tuhande üheksasaja üheksakümne viienda aasta direktiivi alusel, mis eelnes andmekaitse üldmäärusele. peaaegu kakskümmend aastat rakendati seda andmekaitse direktiivi ja siis selle aja jooksul loomulikult võeti vastu terve rida piisavusotsuseid, kokku üksteist erinevate riikidega Kanadast, Uus-Meremaast, Argentiinast alates, kui mõned näited välja tuua kuni teisteni välja. ja loomulikult piisavusotsuse kohta langetatakse otsus konkreetsel ajahetkel, vaadatakse, kuidas konkreetsel ajahetkel konkreetses kolmandas riigis on piisavus ja andmekaitse eeskirjade vastavus tagatud. Šveits, Kanada olid ühed esimesed nendest ja andmekaitse eeskirjad uues määruses nõuavad, et me äh, hindaksime, kas tulemused endiselt kehtivad ja seda me siis praegu ka teeme. me praegu hindame peamiselt kahte aspekti, mille kohta teeme teile ka ettekande ja nõukogulegi. nimelt, mis on juhtunud pärast seda, kui me oleme vastu võtnud selle andmekaitse piisavuse otsuse, kas süsteemis on olnud seadusandlikke muudatusi, kas on olnud mingisuguseid kohtupraktikaalaseid arenguid kuidas on süsteem praktikas toiminud sellepärast et loomulikult me ei ole huvitatud äh, sellest süsteemist paberil, vaid sellest, kuidas see süsteem äh, toimib praktikas, kuidas on seda jõustatud. nüüd me siis äh, ajakohastame seda infot infosüsteemi toimimise kohta ja esimest korda hindame me teise aspektina seda, mida ei hinnatud piisavusotsuse vastuvõtmise ajal vaid mille on toonud meie päevakorda Schrempsi otsus peamiselt ning Euroopa Kohtu kohtupraktika. nimelt, kui me võtame vastu piisavusotsuses, tuleb äh, jälgida andmete kogu elutsüklit, mitte ainult hinnata seda, milline kaitse on andmetel siis, kui eraettevõtted seda käitlevad. tuleb vaadata, millised on piirangud, äh, tingimused andmetele, kui näiteks avalikud võimud saavad juurdepääsu nendele andmetele kas õiguskaitse või riikliku julgeoleku eesmärkidel. ja me peame siis oma hinnangut nende aspektide võrra täiendama, see on üsna keeruline ülesanne, üheteistkümne riigiga on tegemist, ülesanne on, see ei ole sugugi kergete keelest, jätan Privacy Shieldi ja Euroopa Liidu Jaapani konteksti kõrvale, sellepärast et nendel on oma läbivaatamise mehhanism aga igal juhul anname Euroopa Parlamendile selle kohta tagasisidet, olgu siis tegemist meie hinnanguga, et kaitsetase on endiselt piisav, Euroopa Kohtu mõttes tähendaks see seda, et peaks olema võrdne meie omaga või kui see ei ole, siis teeme ka ettepaneku meetmete kohta, kuidas seda parendada, muutes piisavusotsust lisades sellele kaitseklausleid või siis äh, seda tühistades. ja kui me peame piisavusotsust muutma või tühistama, siis loomulikult tuleb äh, läbida vastav otsustusprotsess, äh, mida andmekaitse üldmäärus ette näeb, andmekaitse nõukogu öö, ähm, peab osalema, komitoloogia menetlusest tuleb lähtuda ning äh, Euroopa Parlamendilgi on oma järelevalveõigus. nagu näete, tööpõld on mul ja kolleegidel lai. tahame tulla teie ette kevadel võimalikult põhjaliku teabega ja võimalikult täpse teabega. aitäh! Bene, io ringrazio anche lei, dottor Gingarelli, per la sua presentazione. Suur-suur tänu, kolleeg Gingarelli ma arvan, et nüüd peaksime alustama aruteluga. Uh, aitäh, esimees, aitäh esinejatele, ütleb härra Körner, siin aruandes öeldakse, et komisjon peab kahepoolset dialoogi riiklike ametivõimudega ja räägitakse ka sellest, et andmekaitseasutused peavad olema sõltumatud ja varustatud adekvaatselt ka äh, rahaliste vahendite ja personaliga. see on tõesti tähtis, kui neil ei ole piisavalt rahastust, siis võib tõesti juhtuda, et et äh, jätkatakse vanamoodi enne andmekaitse üldmääruse vastuvõtmist. väga paljud ettevõtted äh, ignoreerivad äh, määrust sellepärast, et rakendamine oli väga aeglane. eelmisel veebruaril avaldatud andmekaitse inspektori aruanne näitas, et liikmesriikidel on vaja palju rohkem äh, investeerida selleks, et andmekaitse üldmäärus kujuneks edukaks. Itaalia näiteks peaks kolmkümmend seitse protsenti rohkem vahendeid leidma, Poola viiskümmend viis protsenti, Rumeenia üheksakümmend seitse protsenti. andmekaitse üldmääruses öeldakse selgelt, et kõik liikmesriigid peavad hoolitsema selle eest, et andmekaitse inspektoritel oleks ka piisavalt vahendeid oma töö tõhusaks läbiviimiseks miks komisjon ikka veel leiab, et dialoog nende liikmesriikidega on piisav ja millal alustatakse rikkumismenetlusi nende liikmesriikide vastu, mis lihtsalt keelduvad eraldamast piisavalt vahendeid andmekaitsega tegelevatele ametivõimudele ja kui alustatakse rikkumismenetlusi enne maikuud kaks tuhat kakskümmend, kas siis eh, hinnangu raportis antakse ka üldine arutelu, üldine hinnang ka selle kohta, kas andmekaitse inspektorid on piisavalt varustatud kõigega, mida neil oma töö läbiviimiseks vaja on? Thank you, thank you for your question, indeed, I mean. aitäh selle küsimuse eest. me komisjoni poole pealt oleme juba öelnud, et väga tähtis on, et andmekaitseasutustel oleks tõesti piisavalt vahendeid. see on ka andmekaitse üldmääruse rakendamise aruandes kirjas. volinik Jourova juba enne andmekaitse üldmääruse jõustumist kirjutas kõikidele volinikele, ütles, et sellega on probleeme. tegelikult äh, andmekaitse ametivõimudele on üha rohkem vahendeid äh, eraldatud. Äh, ja on ilmselge, et äh, ametivõimud ise väidavad, et neil on rohkem vahendeid vaja. tuleb aga tunnistada, et vahendeid on suurendatud, mitte küll igal pool ja tegelikult tuleb rääkida siin sellest äh, lõhest erinevate liikmesriikide vahel. Te mainisite Itaaliat, viimane number, mis meil seal on, on sada seitseteist inimest, umbes sama palju kui Prantsusmaal. aga kui võrrelda nüüd rahvaarvu SKT-d, siis on tõesti riike, kus on proportsionaalselt vähem töötajaid. väga raske on riike võrrelda, sellepärast et äh, andmekaitse ametivõimudel on ähm, liikmesriikides erinevad ülesanded, mõned keskenduvad ainult andmekaitse üldmäärusele, teised mitte. Iirimaal on täiesti erinev olukord, seal on väga palju tehnoloogiaettevõtteid, Luksemburgis samamoodi väga palju rahvusvahelisi ettevõtteid. ja need, kes äh, kaebavad, ei ole just need riigid, kus oleks rohkem probleeme. tegemist on tõesti küsimusega, mida me oleme kahepoolselt tõstatanud ja kavatseme seda teha ka oma teatises uuesti. oleme saatnud ka Andmekaitse Ametivõimudele küsimusi just nende kasutada olevate vahendite kohta. me jätkame just Äh, seda surve avaldamist, see on meie jaoks üks prioriteet, et kui palju nad sõltuvad äh, teistest ja kui palju on neil vahendeid. suur tänu, härra Mikol. ma ei tea, kas on veel sõnavõtusoove, siis oleks mul ka endal kaks lühikest küsimust, kui keegi teine sõna ei soovi saada minu küsimus äh, on seotud sellega, mida ütles kolleeg ja see, kuidas teie talle vastasite. Te ütlesite, et jätkatakse kontrollimisega, aga uusi hinnanguid läbi ei viida. et pigem on tähtis just rakendamine ja üh-, ühtne tegutsemine. ütlesite, et on üks riik, mis ei ole vastavat seadust veel vastu võtnud tõite välja ka erinevused liikmesriikide vahel, nii et ma tahaksin nüüd teada, mida saaks liikmesriik teha vahendite eraldamise kõrval või mida saab ka teha komisjon või üleüldiselt meie Euroopa tasandil teha selleks, et tagada äh, suuremat äh, Äh, jätkusuutlikkust andmekaitse üldmääruse rakendamisel. mul on ka küsimus härra Tšenkarellile, aga kõigepealt palun teil vastata minu küsimusele. aitäh selle küsimuse eest, tõesti ka meie avaldatud teatisest maikuus tuleb välja see täpselt samamoodi ka nüüd selle aruandega, et me tõesti vaatame nii ettevõtteid kui ka kodanikuühiskonda ja seda, et kas rakendatakse ühtemoodi ja järjekindlalt. ja siin on tõesti olukord erinev. andmekaitse üldmäärus on teatud valdkondades jätnud liikmesriikidele mänguruumi rakendamisel. näiteks äh, nõusoleku andmise vanus äh, digitaalteenuste puhul ja liikmesriigid võivad seda paindlikkust kasutada ning tulevikus arvatavasti me vaatame üle andmekaitse üldmääruse rakendamise paari aasta pärast vast ja siis me tuleme tagasi just selle rakendamise juurde. Bruno oli nendel läbirääkimistel kohal ja teab seda väga hästi. nii et siin me tõesti saame avaldada survet, et killustamist vähendada aga teiselt poolt on siin kaugenetud andmekaitse üldmäärusest, aga seda siis keelatud viisil, mis ei ole olnud nii-öelda mänguruumi osa. nii et me üritame nüüd liikmesriikidele selgeks teha, et nad ei pea mitte ainult oma andmekaitseseadusi üle vaatama, vaid ka äh, sektoripõhiseid seadusi, mis põhinevad äh, sellel üldmäärusel. ja tõesti, dialoogis liikmesriikidega me oleme tõstatanud neid küsimusi ja neile selgeks teinud, et neil ei ole siin mänguruumi. see puudutab õigusloomet, aga on veel üks lisakiht, mis puudutab rakendamist. siin äh, andmekaitseameti võivud annavad nõu no meil on siin näiteks VKE-d kaevanud ka äh, föderaalriikidest, kus ütlevad, et äh, kui föderaalriigis on erinevad ametivõimud, mis tegelevad andmekaitsega, siis nendelt nõu küsides saadakse ka erinevat nõu ja see toob endaga kaasa suuri probleeme ja ebakindlust. nii et me peaksime siin tõesti võib-olla rohkem saama juhiseid Euroopa tasandilt selleks, et andmekaitseasutused äh, teaksid täpsemalt, kuidas teatud äh, juhtumitel reageerida. nüüd on meil juba kakskümmend neli juhist olemas, aga neid on vaja rohkem ja me peaksime siia juurde panema veel sel-, äh, ka selle, mida ma eelnevalt mainisin, käitumisjuhised nimelt, et kui need on Euroopa tasandil mingi sektori jaoks paika pandud, nagu näiteks transpordisektori jaoks, siis need juhised hinnatakse üle. seda teevad ähm, siis äh, Euroopa Andmekaitse Nõukogus Andmekaitse Ametivõimud ja siis öeldakse, et näete, transpordivaldkonnas ähm, selle küsimuse puhul me rakendame andmekaitse üldmäärust niimoodi ja see aitab just väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid. nii et me pakume neile siin erinevaid võimalusi just selleks, et rakendamine oleks ühtlasem. aitäh, doktor Mikol, selle vastuse eest. ja nüüd äh, pöördun äh, härra Tšenkarelli poole. Teie rääkisite rahvusvahelistest küsimustest ja minu jaoks on siin just koostöö väga tähtis. koostöö liikmesriikide vahel, see on olnud alati väga tähtis. ja sellest, kuidas andmekaitse eest vastutavad ametiasutused koostööd teevad. aga mul on jäänud mulje, et ka siin on võimalik olukorda parandada. Te rääkisite äh, online kaubandusest, tegemist on uue sektoriga, mis laieneb kiiresti ja üha rohkem inimesi on sinna kaasatud ja siin on andmekaitse väga tähtis, täpselt samamoodi nagu koostöö äh, ametivõimude vahel, mis vastutavad äh, siis äh, andmekaitse eest. kuidas on võimalik seda koostööd ametivõimude vahel parandada ja tugevdada ning ka kiirendada ja rahvusvahelisel tasandil siis? aitäh selle küsimuse eest, see on tõesti üks kõige tähtsamaid küsimusi. ja puudutab ka väga palju seda, et andmekaitse puhul siis tõesti minnakse sõnadelt üle tegudele, see on täpselt see, mida me teeme see on siis ühe mündi kaks erinevat külge. et see, millest me räägime, et seda ka päriselt ja tõhusalt rakendatakse. nii Euroopas kui ka väljaspool Euroopat. siin on päris palju erinevaid võimalusi teie küsimustele vastamiseks. esiteks tuleb tagada suurem konvergents erinevate süsteemide vahel sest ühised reeglid lihtsustavad äh, mitte ainult andmekaitse vahetust, vaid ka usalduse tekitamist. näiteks äh, õiguskaitseorganite tööst te teate väga hästi, et kui kaks erinevat prokuröri erinevatest äh, riikidest peavad omavahel suhtlema, siis on neil palju lihtsam suhelda, kui kehtivad ühesugused reeglid ja on ka ühiseid juurdluseid võimalik läbi viia. siin on olukord täpselt samasugune. meie usume, et see konvergents reeglite tasandil on siin tähtis. ja me usume ka, et äh, teadlikkus on tõusnud suurte hiigelettevõtete puhul andmekaitse ettevõt-, andmekaitse äh, asutused on saanud aru, et nad peavad tegema koostööd. ja teatud maailma piirkondades, näiteks Ladina-Ameerikas, on piirkondlikul tasandil tööd organiseeritud ja see on midagi, millega me oleme harjunud, sest meil on ka Euroopa võrgustik, Euroopa Andmekaitse Nõukogu ja me oleme tõesti mõelnud selle peale, kuidas lihtsustada koostööd. sest äh, koostöö lihtsustamine on selline nii-öelda kordaja kasutamine, millega me saame siis oma tööd äh, tõhustada. mida me siis konkreetselt saame teha? andmekaitse üldmäärus äh, annab komisjonile võimaluse ja mandaadi pidada läbirääkimisi rahvusvaheliste kokkulepete üle, mis, äh, mille puhul keskendutakse just äh, abi andmisele ja meie palume nüüd, et Andmekaitse Nõukogu annaks meile teada, mis on prioriteetsed riigid, selleks et me saaksime siis mandaadi ja alustada läbirääkimisi aga see on selline keskpikas perspektiivis tehtav tööd, töö, mida me teeme lühiajalisemalt. andmekaitse Akadeemia, selline lööv nimi andmekaitsega tegelevad ametiasutused tulevad kokku selleks, et jagada informatsiooni, kogemusi ja ka ühiseid meetmeid välja töötada. Ehm, see on meie arvates äh, nii-öelda alus, et inimesed räägivad üksteisega, aga igapäevaselt me teame, et see, et juba, et sa tead, kellele helistada, kellega infot vahetada on tähtis. me teeme seda sellepärast, et väga palju on just tulnud erinevatest riikidest taotlusi, nagu näiteks Brasiiliast. Nad äh, ehitavad üles oma andmekaitseasutusi ja nad tahavad teada, kuidas meie omad töötavad, nii et äh, see oleks üks äh, Andmekaitse Akadeemia tegutsemisvõimalusi, aga teiselt poolt äh, on väga tähtis ka, et andmekaitseasutustel oleks lihtsalt nii-öelda platvorm või koht, kus kokku tulla ja oma kogemusi vahetada, nii et see on vägagi konkreetne, mida me saame teha otsekohe, meil on raha, meil on projektid ja me alustame tööd paari järgneva kuu jooksul ja loodan, et vastasin sellega teie küsimusele. suur tänu suur,! suur-suur tänu mõlemale esinejale ettekannete eest, mis puudutas siis andmekaitse üldmääruse rakendamist ja suur-suur tänu väga põhjalike ja üksikasjalike vastuste eest meie küsimustele. aitäh täna siia tulemast ja meile nii palju väärtuslikku infot jagamast. suurepärane. nüüd teeme jällegi pisikese pausi, sest järgmise punkti puhul tuleb juhitoolile uuesti meie esimees härra Juan Fernando Lopez Aguilar Thank you. Thank you for remaining faithful. aitäh, et ei ole kaotanud usku meie päevakorra tegevuskava toimimisse. ja nüüd see on meie viimane tund, viimane päevakorrapunkt. ja selle punkti all me kuulame nõukogu infot Parlamendile seoses äh, Euroopa Liidu lepingu artikli seitsme ja Ungari õigusriigi põhimõtte järgmise olukorraga. kindlasti olete sellest teadlikud. meil on täna võimalus kuulda otse nõukogult, keda siin esindab Soome eesistuja, Soome Euroopa Liidu saadik, kes räägib meile täpselt punktist seitse seoses Ungariga. kindlasti te teate, et parlament on avaldanud soovi, äh, et neid võetakse selles menetluses kuulda. me mõistame, et äh, mingisugust õiguslikku vastuväidet ei ole, võib äh, väita, et õiguslikku kohustust ei ole, aga õiguslikku vastuseisu samuti ei ole sellele, et parlamendi võet-, parlamenti võetakse kuulda käimasolevas arutelus, mille osas parlament üldse alguses äh, initsiatiivi haaras. seega ma teen ettepaneku, et kuulame ära aruande olukorra kohta, mille esitab meile nõukogu esindaja Maria Rislaki Soome eesistuja poolt. ma soovit-, üritan maksimaalselt võtta sõna kümneks minutiks, et meil oleks aega äh, pidada arutelu liik-, äh, esindajad, saadikutega. palun, proua Rislaki, teil on sõna. suur aitäh, lugupeetud esimees. austatud libekomisjoni liikmed, daamid ja härrad, kallid sõbrad. alustuseks tahaksin tänada komisjoni esimeest Lopes Aguilari ning tahaksin tänada ka Euroopa Parlamendi Ungari ettepaneku raportööri selle kutse eest äh, viia komisjon kurssi äh, artikli seitsme menetluse hetkeseisuga. nagu te teate, siis õigusriigi põhimõte on üks Soome eesistuja prioriteete mina usun, et see on ka Euroopa Liidu kui terviku üks prioriteete. põhiväärtuste austamine on täiesti vältimatu, kui Euroopa Liit tahab olla tõhus, vastuvõetav ja usaldusväärne. artikkel seitse menetlus on üks meie käsutuses olev õigusriigi põhimõtte vahend oma eesistumise ajal oleme üritanud edendada arutelu sellel teemal, kuidas seda tööriistade hulka arendada tervikuna, sealhulgas õigusriigi teemaline arutelu, parimate tavade vahetamine ning ennetavad meetmed. ma arvan, et kõik nõustuvad, et positiivsed ennetavad äh, vahendid peaksid olema need, mida me eelistame, kui see vähegi on võimalik. daamid ja härrad samal ajal oleme edasi liikunud artikkel seitse menetlustega nii, nagu peame seda vajalikuks ja asjakohaseks, võttes arvesse äh, nõukogu äh, liikmesriikide enamuse arvamust. Ungari puhul tähendas see, et korraldasime äh, esimese kuulamise septembrikuus üldasjade nõukogus peaaegu terve aasta oli möödunud pärast seda, kui saime Euroopa Parlamendi põhjendatud ettepanekusega, me tundsime, et oli tagumine aeg esimene kuulamine korraldada. see esimene kuulamine oli üldine ning see hõlmas kõiki teemasid, mis parlamendi ettepanekus äh, sisaldusid. see andis Ungarile ka võimaluse oma hääl kuuldavaks teha ning loomulikult see on ülioluline nagu nõukogu poolt juulis äh, vastu võetud äh, standardites äh, sätestatud, siis teavitas Soome eesistuja esimese kuulamise alguses nõukogu oma kontaktist parlamendiga ja parlamendi vaadetest. selle ülevaate ettevalmistamiseks korraldas meie Euroopa asjade minister mitteametliku kohtumise libe esimehe ning raportööri ja tulevaste eesistujate Horvaatia ja Saksamaaga. pärast seda ülevaadet paluti Ungaril äh, tutvustada oma arvamust parlamendi raporti kohta tervikuna. asjasse segatud liikmesriigi õigus olla nõukogus kuuldud, olla kuuldud on oluline osa äh, Euroopa Liidu lepingu artikkel seitsme sätestatud menetlusest. lisaks on äh, nõukogu sätestanud, et äh, uurimise all olevale riigile tuleb anda piisavalt aega selgitada oma arvamusi esimesel kuulamisel. kuulamise lõpus oli teistel liikmesriikidel võimalik äh, Ungarile esitada küsimusi. tõstatati järgmised probleemid. akadeemiline vabadus, ajakirjandusvabadus, korruptsioon, väljendusvabadus ning kohtusüsteemi sõltumatus. mul on väga hea meel, et ma saan öelda, et kuulamine toimus väga konstruktiivselt. arutelu lõpus koostas eesistuja menetlusliku järelduse, et nõukogu peaks jätkuvalt asjaga seotud olema mis puudutab edasisi arenguid, siis võin teile öelda, et eile otsustas Koreper, et teine kuulamine toimub Ungariga kümnendal detsembril üldasjade nõukogus. kuulamine valmistatakse üksikasjalikumalt ette järgmise nädala Koreperis. praegu äh, kavatseb eesistuja seekord äh, korraldada äh, teemakohase kuulamise äh, ning äh, korra, Koreper peab valima äh, põhilised teemad, et oleks võimalik äh, põhjalikumalt neid arutada järgmisel kuulamisel. lõpetuseks tahaksin öelda, et Soome eesistuja on nõus sellega, et nõukogu peaks jätkuvalt olema hästi teavitatud parlamendi arvamusest kogu menetluse kestel. lõppude lõpuks parlament ju selle menetluse algatas ning loomulikult kuulan täna hea meelega libekomisjoni arvamused ära, et saaksime neid äh, nõukogus jagada järgmisel kuulamisel. niisiis, daamid ja härrad, see on asjade praegune seis menetluses. meil on toimunud konstruktiivsed arutelud ning äh, me loodame samas vaimus jätkata. me usume kindlalt, et õigusriigi põhimõte on miski, mis ühendab Euroopa Liidu liikmesriike ja kodanikke. taaskord tahaksin tänada komisjoni ja eelkõige härra Lopes Aguilari ning proua Delbos Corfieldi, et nad on meiega sellel teemal nii head koostööd teinud. me oleme valmis teiega tihedat koostööd jätkama sellel teemal. suur aitäh! aitäh, proua Ristlaki! nüüd teen ettepaneku, et kõigepealt kuulame ära raportööri, kes selle tundliku teemaga tegeleb. proua Delvo, teil on sõna. proua Delvo Scorfield, teie täielik nimi ja teil on sõna kolmeks kuni viieks minutiks, et meil läks aega ka teiste liikmete jaoks, kes soovivad sõna võtta uh,. Merci, merci. aitäh härra libekomisjoni esimees. aitäh, et olete siia tulnud Soome eesistuja. ja ma tõesti eh, tänaksin teid sellest, et te olete siin, aga tahaksin tänada teid üldisemalt ka selle eest, et te olete teinud eh, tööd juba kuid, ma arvan, et me kõik võime tänada teid selle eest, kõik parlamendiliikmed, kes on siin kohal, kodanikuühiskond eh, Ungaris, teiste riikide parlamendid ja liikmesriigid, te olete tõesti näidanud üles arukust, julgust, ja ma kaalun neid sõnu hoolikalt, sellepärast et tegelikult Äh, tegemist oli natukene vaiba alla pühitud teemaga, äh, kui teie ametisse asusite, nõukogu ei olnud parlamendile vastanud, äh, nõu-, parlamendil oli olnud piisavalt, parlamendil oli piisavalt julgust, nõukogul ei olnud seda, komisjon ja nõukogu ei teinud oma tööd ära omalt poolt. ja teie oskasite tegutseda, oskasite tegutseda kiiresti, oskasite tegutseda tõhusalt, arukalt, tasakaalustatult võttes arvesse erinevaid äh, osapooli, sugugi mitte kerges kontekstis, sellepärast et tegemist ei ole föderalistliku Euroopaga, tegemist on vägagi valitsustevahelise Euroopaga, kus otsuseid langetatakse ühehäälsusega ja liikmesriikidel on omaenda teed, teemad, mis on nende jaoks tähtis, selline protsess on raske, selline kuulamine, artikkel seitse, kui see algatati, parlament algatas selle Ungari vastu, oli esimene sellelaadne menetlus ja esimest korda korraldasite sellelaadse kuulamise septembris, novembrikuus. Teil oli äh, poliitilist arukat, arukust vaja, diplomaatilisi oskusi, julgust teine kuulamine on plaanis detsembris ja viimaste kuude jooksul no, olete tundnud muret, kas see läheb korda või ei lähe. Äh, ja kui läheb, siis, siis on väga hea uudis, nii et äh, meie imetlussõnad. tegemist on raske teemaga, Euroopa Parlament ei ole veel oma kohta leidnud selles menetluses institutsioonide vahelise koostöö mõõde äh, ei ole täielikult tagatud, parlamenti pole piisavalt arvesse võetud, tuletan meelde artiklit kolmteist lõiget kaks, seda ei saa unustada, igal institutsioonil on oma kohustused lähtuvalt aluslepinguga antud õigustest, lähtuvalt menetlustest ja nii edasi. institutsioonid äh, peavad äh, tegema usaldusväärset koostööd, lojaalset koostööd ja selle teemavaldkonna puhul ei ole olnud sellist lojaalset koostööd Äh, ja artikkel seitse mis algatati Poola riigi äh, suhtes, komisjon oli täielikult kohal kõikidel kuulamistel, kõikidel menetluse etappidel, aga parlamendi puhul see ei ole nii olnud selle teema puhul. ja sellest on kahju institutsioonide vahelise koostöö valdk-, valdkonnas, sellest on kahju parlamendi austamise seisukohast, aga kahju on sellest ka sellepärast, et meie siin parlamendis, äh, mina, härra Lopes Aguilar, ja teised valitud saadikud, kes on siin kohal, on teinud ära tohutu töö äh, ja meil on ekspertteadmised selles valdkonnas, me oleme töötanud aastakümneid selle valdkonna kallale ja võime kasutada neid teadmisi ka nõukogu kuulamistel. ning äh, see aitaks asju paremini edasi liikuda, paremini asjadest aru saada ka liikmesriikidel nii et äh, me peame selles vallas edasi liikuma ja ma tean, et te olete püüdnud, aga ma loodan, et teised pärast teid samuti püüavad äh, selle nimel võidelda, natuke Euroopa Parlamenti tuleb sellesse menetlusse paremini kaasata. see menetlus ei lõpe selle detsembrikuise kuulamisega, ehkki see, et see toimub, on väga tore uudis, aga olukord ei ole Ungaris äh, mitmetes valdkondades paranenud. ma loodan, et eesistujad, kes on tulemas, Horvaatia eesistumine, Saksamaa eesistumine võtavad seda teemat sama tõsiselt, kui teie olete seda teinud. ma loodan, et see töö, mida on äh, nõukogu äh, komisjon ja parlament teinud õigusriigi valdkonnas, äh, mehhanismide valdkonnas, ennetavate menetluste valdkonnas, teie rääkisite ka ennetusest, tõesti, ennetusega peab tegelema. ma loodan, et sellised menetlused saavad paika, nüüd meil on artikli seitsmega probleem. meie käivitsime selle artikli, aga selleks pole raamistikku, pole sanktsioone ette nähtud, ei ole isegi metoodikat paigas. meie omalt poolt, teie teilt poolt olete midagi teinud, aga peab olema tõhus raamistik paigas Euroopa demokraatia teenistuseks, et me saaksime tegutseda igal pool, luua õigusriigi alused, tagada sõnavabadus, demokraatia, inimõigused, ei ole mingisugust Euroopa demokraatiat, kui ei ole liikmesriikides kõikides täiel määral demokraatia tagatud ja äh, rahvaesindajad, äh, kodanikuühiskonna esindajad, neid tuleb rohkem kaasata. neliteist kuud hääletati, tagasi hääletati äh, selle raporti üle siin täiskogul ja see oli ka julgustükk mõningate parlamendiliikmete jaoks, kes kuulusid samasse fraktsiooni, kuhu kuulus Ungari valitsuserakond ja esimene kuulamine toimus praktiliselt üks aasta hiljem äh, ja äh, kümnendal detsembril toimub teine kuulamine ja kõikide äh, ja juba aastaid ja olukord kogu aeg muutub hullemaks ja, ja iga päevaga ka mõningates valdkondades. üsna hiljuti sel esmaspäeval Euroopa Kesk-Euroopa Ülikool pidi avama oma uksed Viinis, nad pidid kolima ja see on suurepärane näide sellest, kuidas asjad muutuvad hullemaks, sugugi mitte paremaks. Ungari olukord, mis mitmetes valdkondades ei ole sugugi mitte paranenud, kohtuvõimu sõltumatus, näiteks meedia kontsentratsioon, kontsentratsioon, äh, akadeemiline mõttevabadus, rändajate olukord ja nii edasi ja nii edasi, kõikide nende teemade puhul äh, on, äh, ei ole teema tegelikult ainult Ungari, see ei puuduta ainult Ungarit, see puudutab meid kõiki, see võib mõjutada kogu Euroopa Liitu, aga Ungari öö, loobib kaikaid kodaratesse progressile nõukogus teistes valdkondades ja näiteks iga-aastane õigusriigi aruanne erinevates riikides ei ole, sellega ei ole edasi jõutud. ja on ka teisi äh, toimikuid, kus äh, millega saaks edasi minna Poola, aga, ja Ungari kogu aeg blokeerivad arengut ja sellega tuleb midagi ette võtta, aitäh. nüüd teen ettepaneku, et kuulame ära need variraportöörid, kes on meil siin kohal. proua Puulek esimesena Prasburek. Need poliitilised arengud Ungaris on tõeliselt murettekitavad ning äh, minu kolleeg Roheliste fraktsioonis juba ütles, et äh, pärast äh, kakskümmend viit aastat tegevust Budapestis on Euroopa ülikool sunnitud Ungarist kolima Austriasse, sest Ungari valitsus keeldus ratifitseerimas lepingut, mis võimaldaks ülikoolil jätkata oma tegevust Budapestis. aprilli kaks tuhat seitseteist õigusakti alusel, mis puudutas äh, äh, ülikooli linnakute äh, välisharusid. nüüd valimisseadused ja kahe tuhande kümnendal aastal vastu võetud viis seadust. Pärast Argentiini kutsuski seetõttu üles aastal kaks tuhat seitseteist parlamenti aktiveerima artiklit seitse Ungari vastu. kuid nõukogu ei järginud parlamendi soovitusi tol ajal. ning nüüd see on hea näide sellest, et artiklit seitse ei saa pidada tõhusaks. see tuleb võtta äh, tõestusena selle kohta, et meil on vaja paralleelset mehhanismi, mis on efektiivsem kui artikli seitse menetlus. tahaksin lisada ka seda, et ma toetan täiel määral algatust äh, saada õiguslik arvamus meie õigusteenistuselt mis sätestab järgmised võimalikud sammud. Need on mõningad kommentaarid minu kui variraportööri poolt, suur aitäh! aitäh! ja järgmine variraportöör esmalt tahaksin õnnitleda Soome eesistujat, et nad on muutnud õigusriigi põhimõtte oma peamiseks prioriteediks Eh, mida ning eh, seda näitas ka esimene kuulamine eh, Ungari artikli seitse menetluse teemal. see on positiivne areng, mis loodetavasti jätkub detsembri kuulamisel, aga loodetavasti jätkub ka see Horvaatia eesistumise ajal. Renew fraktsiooni variraportöörina pean aga siiski avaldama pettumust selles osas, et Euroopa Parlament, kes ajaloos esimest korda käivitas artikli seitse menetluse Ungari vastu, ei saanud osaleda kuueteistkümnenda septembri kuulamisel üldasjade nõukogus. olen kuulnud nõukogu väiteid, et Euroopa Parlamendi osalus ei ole selgesõnaliselt ette nähtud ei aluslepingus ega ka nõukogu kodukorras. minu meelest ei ole see eriti veenev lõppude lõpuks on olemas näiteid sellest, et meil on näiteks Keskpangal olnud võimalik osaleda nõukogu menetlustes loodetavasti saame selle kohta selgema pildi, kui äh, parlamendi õigusteenistus annab äh, oma arvamuse selle kohta. ja nüüd tulen selle juurde, mida ütles kolleeg artikli kolmkümmend kohta, mis kohustab kõiki institutsioone äh, tegema vastastikust siirast koostööd. parlamendi algatust põhjendati resolutsiooniga, mis võeti vastu septembris kaks tuhat kaheksateist, enam kui aasta on möödunud sellest, kui resolutsioon vastu võeti ja midagi pole eriti toimunud. see on tõsine oht, sellepärast et see õõnestab parlamendi usaldusväärsust ning ka nõukogu usaldusväärsust. kui liidu äh, väärtuste äh, rikkumistesse suhtutakse kergelt hoolimata sellest, et artikkel seitse menetlus on käivitunud, ei ole see peatanud äh, õigusriigi allakäiku Ungaris. ning olgem ausad, meie oleme siin takerdunud menetlustesse ning meil ei ole viise edasiliikumiseks ja samal ajal kuuleme iga päev äh, sellest, kuidas survestatakse ajakirjanikke, ajakirjandusvabadus väheneb. ning äh, me kuulsime hiljutisel libe kuulamisel, mille me korraldasime, kuidas süstemaatiliselt raskendatakse kodanikuühiskonna tegevust isegi täna, kui korraldati Ungaris meie raportööri poolt üritus. minu kolleegide kontorid otsitakse läbi poliitilise agenda osana. minu kolleegid teavitasid, et ainus koht, kus kodanikuühiskond ja meedia saavad ennast vabalt väljendada, on täna kohus see on ainus koht, kus nad saavad vabalt rääkida sellest, mis toimub. ning mõned päevad tagasi äh, näitas Amnesty Internationali raport äh, seda, kuidas vabadusi rikub ka äh, omnibussi õigusakt, mis valitsus vastu võttis Ungaris. me peame jätkuma, jätkama Ungari valitsuse survestamist, et nad ei õõnestaks Euroopa Liidu väärtusi, seega väga konkreetselt millisena teie näete järgmisi samme, et äh, selle tegevusega kiirelt edasi liikuda? ja teiseks, olen näinud Soome eesistuja vastust president Sassoli kirjale. ma mõistan, et praegu meile ei ole äh, kümnendaks detsembriks korraldatud kuulamisele kohta. kas on aga kohta meie äh, välja pakutud teemadele, et need lisataks kümnenda detsembri kuulamise päevakorda? sest ma arvan, et me võiksime selliste ettepanekutega edasi liikuda ning äh, kas on võimalik, et kuulamisel tutvustatakse dokumenti, kus on äh, välja toodud meie nägemus sellest, kuidas me peaksime asjaga edasi liikuma. suur aitäh! aitäh! ja kui te nüüd vastu ei ole, proua Ristlaki, siis ma teen ettepaneku, et äh, koostame lõpliku nimekirja nendest äh, saadikutest, kes soovivad sõna võtta, kui see teile sobib ja siis lubame teil vastata. mina kõnelen ungari keeles aitäh, härra esimees. Ungaril ei ole mingisuguseid probleeme õigusriigi põhimõttega. õigusriigi põhimõte on meie demokraatia ja Euroopa Liidu liikmeslisuse alustala. meil on aga probleem asjaoluga, et sellist relva, mille vastu kasutatakse see näitab, et õigusriigi põhimõtet tõlgendatakse vääralt, poliitiliselt erapoolikul viisil. see on ilmselge poliitiline rünnak, mida liberaalne vasakpoolne äh, tiib on meie vastu alustanud, nagu näitas seda menetlus. suur osa ungarlasi arvab, et riiki rünnatakse ikka ja jälle, lihtsalt seetõttu, et ungarlased ei äh, soovi äh, pagulaste ümberasustamist. me seisame kindlalt oma suveräänsuse eest ning me kaitseme kristlikku kultuuri ja kõik see on vastuolus liberaalse vasakpoolse agendaga. Nad tahavad, et me vastutaksime asjade eest, mida nad teistelt liikmesriikidelt ei nõua. seaduse kohaselt on täiesti selge, et nõukogul on õigus sellist menetlust läbi viia kuid liberaalsed vasakpoolsed saadikud tahaksid, et see komisjon oleks aktiivselt seotud, aga see rikub olemasolevat Euroopa Liidu õigust. parlamendil ei ole selles enam rolli ning meie jaoks on see täiesti vastuvõetamatu, aitäh. nüüd teen ettepaneku, et teisena saab sõna proua Intser aitäh raportööridele, eesistujale ja esimehele. minu küsimus on see, et mis on järgmiseks päevakorras. Te ütlesite, et see on järgmine kuulamine, aga tahaksin konkreetsemalt teada, mida on arutatud selle kohta, kuidas nende aruteludega edasi liikuda. me teame väga hästi, et sõltumata sellest, mida Ungari Fideszi äh, kolleeg siin ütles, et Ungari peaminister Orban rikub õigusriigi põhimõtet, õõnestab demokraatiat ning ta rikub ka nii-öelda euroopalikku eluviisi või konkreetsemalt põhiõigusi, ütleksin ma. Freedom House'i andmetel on mm, demokraatia äh, indeksi kohaselt öeldud, et meil on Euroopa Liidus äh, liberaalne demokraatia ja seda esimest korda Euroopa Liidu ajaloos meil on tugev mehhanism, mille abil tagada, et kõik liikmesriigid järgivad põhiõigusi ja põhimõtteid siis, kui nad saavad liikmeteks, kuid kahjuks meil ei ole sama tugevat mehhanismi selleks, kui nad juba on liikmed ning Euroopa Parlament on nüüd minu teadmiste kohaselt teist korda olnud väga otsustuskindel selle suhtes, et me tahame tingimuslikkuse põhimõtet rakendada eelarvega seoses? kuidas lähevad arutelud nõukogus äh, sellel teemal? ning äh, kas nõukogu on praeguses arutelu käigus valmis vajaduse korral kasutama kvalifitseeritud hääleenamuse mehhanismi selleks, et läbi suruda tingimuslikkuse põhimõte, kui ei saavutata kokkulepet Ungari Fideszi valitsusega. minu meelest on ennekuulmatu, et Ungari saab miljardeid eurosid igal aastal erinevate toetusvahendite kaudu ning samal ajal nad lammutavad demokraatiat, rikuvad inimõigusi, õigusriigi põhimõtet ning samas ei võta nad vastutust ühiste vastutuste eest ning nad lammutavad meie ühiseid põhimõttelisi väärtusi. aitäh ja nüüd proua Dobrev, suur aitäh. mina räägin ungari keeles. aitäh, härra esimees. ma tahaksin vastata ühele küsimusele, mida paljud kolleegid on küsinud, kas olukord Ungaris on viimasel ajal muutunud kolmeteistkümnes oktoober oli kohalike valimiste päev ning äh, härra Orbanile sai osaks kaotus. esitati küsimus, kas ta suudab muutuda, kas ta tunnistab, et see vihapoliitika, mida ta ajab, rikub Ungarit. võin öelda, et paar päeva me seda uskusime, sest ta ütles ilusaid asju demokraatia kohta ja selle kohta, et me peame leppima inimeste tahtega ta kutsus ka opositsiooni äh, Budapesti linnapea valitsuskohtumisele. aga niipea, kui see uus linnapea lahkus, lõi ta talle noa selga. Nad üritasid kohalikult omavalitsustelt võtta ära võimu, nad üritavad piirata nende finantsvahendeid ning nende vabadust. samal ajal äh, piiravad nad ka ajakirjanike tööd parlamendis põhimõtteliselt ei saa ajakirjanikud minna parlamenti ja teha oma tööd. see on negatiivne pretsedent demokraatia ajaloos. kui tahate Orbanit ja tema valitsust mõista, siis sel hetkel, kui valiti Ungari uus volinik, esitas äh, järgmisel päeval äh, valitsus kohtute ümberkorraldamise kohta uue seaduse. kas mäletate, kuidas ta lubas, et ei, ei, me mitte kunagi ei korralda ümber äh, halduskohtuid ja kohtusüsteemi, sellepärast et see ei vasta Euroopa Liidu reeglitele ja standarditele. nüüd on nad igatahes lagedale tulnud teistsuguste õigusaktidega ning nad saavutavad sama eesmärgi kõik kohtud, isegi riigi kõrgeima astme kohus, saavad olema härra Orbani mõju all. ning äh, meil on vaid paar nädalat möödunud kohalikest valimistest. ma olin tõeliselt üllatunud, sest ma nägin, et valitsev erakond ütles, et äh, õigusriigi põhimõte on Ungaris äh, täiuslikus seisukorras, meil ei ole mingeid probleeme ning Euroopa Liit hakkas olukorda analüüsima ja siis tuli nad lagedale uue ideega, et kontseptsioon nagu õigusriik pole üldse olemas, seega pole mitte midagi, mida saaks üldse analüüsida. Ungari ei kuulu demokraatlike riikide kogukonda, mis õigusriigi põhimõtet järgivad ma tahaksin teile öelda, et palun ärge lubage härra Orbanil end uuesti ja uuesti petta. ta on seda mängu mänginud juba terve aastakümne või isegi kauem. meie Ungaris võitleme selle eest, et Orbanil ei õnnestuks Ungari rahvast petta. ta ei tohiks panna teid uskuma, et ta on lammas, sest tegelikult on ta hunt lambanahas ning ta sööb ära Ungari demokraatia. aitäh. Madame Brigmont. ja proua Brigmont. Euh, euh, tänu, mul on üks äh, küsimus, mis puudutab vabaühendusi Ungaris. juulikuus otsustas Euroopa Komisjon äh, pöörduda Euroopa Kohtu poole Ungari vastu seoses ühe õigusaktiga, mis äh, ähm, kriminaliseerib nende vabaühenduste töö, kes tegutsevad varjupaiga taotlejatega äh, ja seda niiviisi, et et nad tahavad aidata selliseid äh, äh, rändajaid, kelle, kelle puhul ei täideta rahvusvahelist õigust ja konkreetsed rändealased rünnakud vabaühenduse aadressil, vabaühenduste aadressil on äh, tekitanud äh, olukorra, kus põhiõigusi ei saa enam rakendada ja see seab äh, ohtu need inimesed, kes tahavad kaitsta neid, doonorid ei julge neid vabaühendusi kaitsta ja toetada ja vaba kodanikuühiskond kannatab inimõiguste kaitse valdkonnas. kõikidel nendel põhjustel Veneetsia komisjon otsustas, et selle õigusakti sätted tuleks üle vaadata, kas võik-, kas äh, artikkel seitse kuulamiste käigus äh, käsitletakse äh, seda teemat ning kas Ungari on valmis Veneetsia komisjoni järeldused, et kuul-, järeldusi kuulda võtma? And Mrs Donath. Thank you, chair um,. Let me. aitäh. kõigepealt ütlen, et olen väga pettunud, et Äh, see päevakorrapunkt on pandud äh, sellisele ajale, kus meid on väga vähe siinkohal. vabandust, et seda kohe alguses ütlesin, aga see kohtumine peaks toimuma siis, kui suurem osa saadikutest ka kohal saab olla. edasi aga räägiksin ungari keeles. aitäh! olen nõus eelkõnelenud kolleegidega. aasta tagasi rahvasaadikud otsustasid koos Rahvapartei fraktsiooniga, kus on ka Orban, et äh, Orban jääb Rahvapartei liikmeks, aga alustati artikkel seitse menetlust selleks, et kaitsta õigusriigi põhimõist-, mõtteid ja vältida seda, et Euroopa Liidu rahastust kasutatakse isiklikel eesmärkideks, kuid mitte midagi ei juhtunud. rahvapartei lihtsalt peatas Orbani partei äh, liikmelisuse ja nüüd pärast valimisi nad jätkavad õigusriigi põhimõtete laastamist, jah alguses nad tegid küll sammu tagasi, administratiivsed kohtud viidi sisse, aga nüüd on tehtud uus samm, millega tugevam kontroll antakse valitsuse kontrolli all olevatele kohtutele. ja põhimõtteliselt kõiki raskeid küsimusi on võimalik lasta just nendel kohtutel otsustada kuussada miljardit Ungari forinti oli vaja tagasi maksta. nii et ma tahaksin teada, kas artikkel seitsme menetluses arvestatakse kõikide nende äh, tõsiasjadega või kas meil on vaja uus raport koostada ja jällegi liitun nende kolleegidega, kes ütlesid, et tegemist on täitsa küsimusega. kas parlament saab olla osaline selles menetluses, ei puuduta mitte ainult Ungari saadikuid, kes teavad täpselt, mis toimub, on ka palju teisi kolleege, kes äh, soovivad demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid kaitsta. tegemist ei ole riikliku küsimusega, ei ole Ungari sisepoliitilise küsimusega tegemist, tegemist on Euroopa probleemiga ja me peaksime artikkel seitse menetlust väga tõsiselt võtma. ja me tahame näha nüüd tulemusi. ma ei taha, et minu koduriiki karistataks. ei, otse vastupidi, ma tahan, et meil oleks selge menetlus äh, Äh, selleks, et minu koduriik oleks demokraatlik ja ma tahan, et me kaitseksime üheskoos Euroopa väärtusi ning õigusriigi põhimõtete kontseptsioon on ju ilmselgelt olemas, nii et palun arvestage sellega, tegemist on siin teise artikliga, sealt lugege palun ise. aitäh, rohkem ma ei näe sõnavõtusoovijaid, aga libekomisjoni esimehena tahaksin teile öelda järgmist või pigem spontaanselt reageerida sellele, mida olen siin nüüd juba mitmeid kordi nimelt, et kui palju on inimesi neljapäeval kohal. see on põhimõtteliselt enesekriitika, vähemalt mina näen seda nii. ja seda ei ütle meie siin poodiumil, vaid hoopis siit tavaridadest tuleb see libekomisjonil on kõige rohkem tööd siin kojas. me töötame kogu aeg. meil toimuvad igal nädalal koosolekud. ka Euroopa Parlamendis hääletame me kõige rohkem äh, just libekomisjoni küsimusi. kakskümmend neli protsenti täiskogu raportitest tuleb meie komisjonist ja ei ole mitte ühtegi Strasbourgi nädalat, kus meie küsimused poleks päevakorras nii poliitiliselt kui äh, isiklikult ma ei ole valmis maksma seda hinda, et ma ei lähe sinna kohale täiskogule Strasbourgis. aga meil on tõesti üha rohkem tööd ja ja meil ei jäänud täna mitte midagi muud üle, kui rääkida äh, sellest äh, äh kuidas migrante viiakse tagasi Liibüasse, kuidas päästetakse inimesi merel, Sofia operatsioon. terve hommiku rääkisime sellest ja väga vähe inimesi oli kohal. ma olin šokeeritud, mul oli tõesti väga kahju. ja nüüd räägime artikkel seitsmest, väga tähtis küsimus, mille tõstatas just ehm, Euroopa Parlament, et ka siin on nii vähe inimesi kohal mul on tõesti väga kahju, aga peame tõesti mõtlema paar-kolm korda veel üle, et kuidas me äh, ratsionaalsemalt oma tööd siin korraldaksime. sest saadikud näitavad, et äh, et nad ei ole võimelised hakkama saama selle tööga, mida nad on ise põhjustanud. nii et mingil hetkel tuleb öelda, et stopp. Thought. okei okay,, let's take a. mõelgem üle sest meil on tõesti nii tähtsad küsimused päevakorras, aga inimesi ei ole kohal, sest inimesed on kas mujal või siis teel koju ja neljapäeva pärastlõunal tihti see viimane kehtib. Thank you uh, very much for all the comments that, that we received uh,. As I aitäh kõikide kommentaaride eest, nagu ma alguses ütlesin, ühiste väärtuste kaitse on Euroopa Liidu jaoks väga tähtis. ja sellepärast on see ka üks prioriteete, mida Soome eesistujariigina välja valis oma programmi jaoks meil on siin neli erinevat suunda, kui me räägime õigusriigi põhimõtetest. kõigepealt dialoog õigusriigi põhimõtete üle. see on väga tähtis. me tahaksime, et iga-aastaselt äh, vaadatakse küsimus üle ja et me ei keskenduks mitte ainult teatud liikmesriikidele, vaid vaataks olukorda kogu Euroopas ja et oleksid nii-öelda äh, väga varakult hoiatused, kui midagi on äh, toimumas. ja sellega me tahame jätkata viimasel üldasjade nõukogul võtsime me vastu ka eesistuja järeldused ja minu arvates need on väga heaks aluseks ka äh, meie tulevases tööd. nii et see on tõesti üks võimalikest vahetintest. teine, mille tõstatas proua Intsir, tingimuslikkus ja mitmeaastane finantsraamistik. see on järgmine suund, mille kallal me oleme tööd teinud praegusel hetkel vaatame üle siis läbirääkimiste raamistiku mitmeaastase finantsraamistiku jaoks. detsembris ülemkogul vaadatakse see läbi ja õigusriigi põhimõtetest kinnipidamise tingimused on tõesti üks elementidest, mis suure tõenäosusega ka siis äh, Äh, läbirääkimistel heakskiidu leiab. siis artikkel seitse menetlus, mis on nüüd käimas, alustasime Ungarist, sest juba aasta tagasi parlament äh, palus äh, käivitada menetluse ja seepärast kuulasime Ungari nüüd ära ja neljas võimalus on olnud nii-öelda väljaspool institutsioone Saksamaa ja Belgia algatus nõndanimetatud äh, äh, grupisisese ülevaatamise kohta. nii et oleme seda võimalust siis ka nimetatud riikidega ja ka teiste riikidega kaalunud. paljud teist küsisid, mis saab nüüd edasi see sõltub järgmistest eesistujariikidest ja liikmesriikidest, nemad peavad otsustama. meie otsustasime, et toimub teine kuulamine järgmisel üldasjade nõukogul. ja see on tähtis, mul on väga hea meel et te andsite ka eesistujariigile mõtteid nüüd selle kuulamise ettevalmistamiseks teiste liikmesriikidega. nii et järgmise nädala alaliste esindajate kohtumisel me panemegi paika, millest räägitakse järgmisel kuulamisel. ja hea meelega kuulame ära teie ettepanekud, võite need meile edastada, sest see aitab meid kui peame teiste liikmesriikidega otsustama, millest räägitakse. aga jällegi, siin on mitmeid meeskondi äh, ja te peate arvestama sellega, et teie ettepanekud peavad olema kooskõlas parlamendi raportiga. siin räägiti nüüd viimastest sündmustest ja seda võib muidugi, neid võib muidugi tõstatada ka nende teemavaldkondade all, mis on juba parlamendi raportis välja toodud, sest see on tõesti väga laiapõhjaline raport. tahtsite ka täpsemalt teada saada, mis toimub järgmisel kuulamisel praegu ma veel selle kohta infot anda ei saa, sest alalised esindajad valmistavad seda ette. nii et äh, me oleme kõigest eesistuja ja seega vahendaja, aga liikmesriigid otsustavad, mis siis täpselt arutlusele tuleb. ja me oleme muidugi valmis edastama teie mõtteid liikmesriikidele. ja siis, mis puudutab parlamendi rolli tean, et väga palju on kaevatud ja kritiseeritud seda, et Euroopa Parlamenti ei ole kutsutud äh, nõukogu äh, koosolekutele, kui me räägime artikkel seitse menetlusest. aga nõukogu on nõus sellega, et parlamendiga tuleb teha koostööd tihedalt. kuid äh, seda parlamendi küsimust arutati siis, kui äh, standardmeetmeid arutati ja toona nõukogu otsustas, et eesistuja on ühenduses parlamendiga ja annab siis parlamendile teada, mida nõukogu arutas ja just sellepärast olengi täna siin ja just sellepärast kuulasime ka väga tähelepanelikult, mis teil öelda oli panime kõik kirja selleks, et me saaksime kuulamise alguses ka nõukogu eh, liikmetele sellest teada anda. nii et nüüd eesistujana mõtleme ka selle peale, kuidas nüüd ülejäänud aja jooksul meie eesistumise ajal koostööd teiega organiseerida. ja tuleme nende mõtetega siis ka varsti uuesti teie ette, nii et suur tänu teile nende kommentaaride eest, need olid äärmiselt tähtsad ja vajalikud äh, nüüd, kui me järgmist üldasjade nõukogu ette valmistame. aitäh! oh, sellest vist piisab, rohkem kommentaare pole. nii et oleme sellega ennast ammendanud, aitäh tulemast, ilusat õhtut teile kõigile ja varem või hiljem peame hakkama saama oma töökoormusega nii, et töö oleks paremini korraldatud, aitäh!